et vältida siis äh, terrorirünnakute ohtu ja äh, interneti puhul tõesti ähm, äh, peab ütlema, et illegaalsed internetipaigad ei tohiks teha mingit terrorismi propagandat, see on nagu põhi, põhiküsimus raportis. teiseks, kuidas eraldada radikaliseerunud kodanikke Euroopa vanglatest? see on teema, äh, mille puhul ma ei räägiks isoleerimisest, vaid siiski eraldamisest. segregeerimist ka ei oleks vaja, Prantsusmaal on praegu eksperiment käimas ühes äh, Par-, Pariisi suures vanglas ja äh, peab ütlema, et vangide kinnipidamistingim-, tingimused järgivad kõiki, ähm, kõiki vajalikke nõudeid, nii nagu teiste äh, või nagu vangide puhul tavaks ja edasi me tahame nüüd kompromissettepanekud ka veel septembriks välja töötada, peame veel koostööd tegema vareraportööriga, see oli nüüd lühike ülevaade mu muudatusettepanekutest, töö oli väga põhjalik, puudutas erinevaid probleemi tahke ja ma arvan, et me jõuame päris E, aruka kompromissini lõpuks, aitäh. Ähm, suur tänu teile, raportöör. nüüd tulevad valiraportöörid, kõigepealt äh, saab sõna proua Anna Komes. Euh, mina sooviksin ka tänada proua Tatit rap-, äh, raportöörina suur tänu selle koostöövalmiduse eest Prodatile see oli tõesti positiivne ja ma arvan, et seda arvavad ka teised variraportöörid. ma usun, et me jõuame väga hea tulemuseni. me oleme juba allkirjastanud üheskoos mitmeid muudatusettepanekuid ja on näha, et, et on saavutatud teatud koordineeritus ka kõige tundlikemates küsimustes nii, et äh, tõesti raport äh, meie kõigi huve peegeldaks, et see räägiks radikaliseerumisvastasest võitlusest ja ka sellest, et tuleb äh, põhivabadusi austada. et nüüd ma lähen inglise keele üles, minu märkused on tehtud inglise keeles ja minu meelest on veel selliseid valdkondi, kus äh, päris äh, ühel meelel ei olda, kuid on võimalik kokku, kokkuleppele jõuda. et üks selline teema on äh, segregatsioon vanglates selleks, et vältida radikaliseerumist. seal võib olla erinevaid lähenemisi. meil on praegune lõige viis, ei ole meie fraktsioonile vastuvõetav, ma arvan, et äh, et see on üks äh, äh, põhiküsimusi äh, Prodati raportis, aga minu arust on vaja natukene veel järele mõelda, me, me ei saa täiesti välistada nende isikute integreerimist, isegi kui nad on juba radikaliseerunud. kui me juba eeldame eos, et nad on kaduma läinud ühiskonnale, siis oleme ise ka kaotsi läinud. seega peame järele mõtlema, eh, kuidas reintegreerida neid kodanikke, milline võiks olla ühiskonna huvi selle vastu? me ei peaks keskenduma äh, segregeerimisele, olgu siis vanglates või vanglast väljas. ja veel esimene osa Ehm, on ka väga, äh, väga hea äh, selles tekstis, see puudutab internetti. Ehm, me ei saa tõesti nõuda internetiteenuse pakkujalt kõike, äh, aga me peame siiski teatud tingimused seadma, näiteks mingisugust vihakõne ja terrorismipropagandat ei tohi internetis teha. olgem realistlikud ja muidugi äh, iga sammu astumisel peab, äh, peab toimuma äh, kohtulik kontroll. iga meetme puhul peab toimuma kohtulik järelevalve, aga samas tuleb jälgida, et, et me ei hakkaks kõike tsenseerima. tuleks vahet teha kontrolli järelevalve ja tsensuuril. meil on tegelikult võimalus äh, internetis igasuguseid äh, samme astuda selleks, et võida radikaliseerumisega, kaasates internetis kodanikuühiskond, seda kõike saab liikmesriigi tasandil teha, selleks on vaja äh, muidugi Euroopa Komisjonilt finantstuge ja mitte ainult finantstuge ma arvan, et ka meie siin komisjonis peaksime palju rohkem pingutama selleks, et äh, sisejulgeolekut ja välisjulgeolekut ühitada. tegemist on valdkonnaga, mis, äh, kus, kus ei ole selgeid eraldusjooni äh, sisejulgeoleku ja, ja välisjulgeoleku vahel. isegi kui me kaldume vahel eristama neid, neid teemasid tuleb siiski holistlikult läheneda, sõnastada, millised on meie vahendid, millised on meie eesmärgid selleks, et võidelda radikaliseerumise vastu. mõned ettepanekud ongi tehtud selle eesmärgiga ja, ja oluline, ütleksin isegi eluliselt oluline, on luureandmete vahetamine liikmesriikide vahel praegune olukord ei, ei soodusta usalduse teket, aga me peame ju kõik üheselt võitlema, ühiselt võitlema radikaliseerumise ja terrorismiga. Eh, kui me ei usalda üksteist, siis me seda ei saa teha. Eh, ja kui me ei investeeri suhetesse kolmandate riikidega, näiteks ehm, suhetesse riikidega, kust terrorism pärineb, eh, siis me ei, ei suuda ka üksi toime tulla, me peame endale partnereid leidma nendes riikides, näiteks Liibüas. Äh, ma ei ootagi, et, et Liibüas äh, tuleb võimule äh, demokraatlik valitsus nüüd lähiajal, aga igal juhul tuleb mingeid võimalusi leida suhtlemiseks. ja lõpetan sellega, et ähm, ütlen, et me oleme tõesti valmis raportööri ja, ja kõikide teiste variraportööridega koostööd tegema selleks, et hea kompromissini jõuda. Sofi. suur tänu, Anna, Sofi Indrek, palun. Replacing our shadow. suur aitäh, mina asendan meie variraportööri Ingu Tuuat. ta on teinud siin muudatusettepanekuid seoses terminoloogiaga radikaliseerimine ja välisvõitlejad, neid termineid kasutatakse väga vabalt, meelevaldselt, aga kui me ütleme välisvõitleja, mida see tähendab, tegelikult see on meie oma riigi kodanik sageli, aga on muutunud äh, radikaliseerunuks ja ekstremistlikuks, aga mis siis radikaalne tähendab, mina olen ka radikaalne <laughs> mida vanemaks ma saan, seda radikaalsemaks ma muutun. nii. Need märkused, äh, mille variraportöör on teinud, äh, äh, püüavad eelkõige lühendada selle raporti ulatust ta arvab samuti, et see keskendub liiga repressiivmeetmetele, ta sooviks näha pigem eh, ennetusmeetmeid selles raportis. samuti on ta toonitanud seda, et ei tohi näpuga näidata religiooni alusel ehm, kindlatele kogukondadele ja tuleb alati arvestada rahvusvahelisi inimõiguste standardeid variraportöör rõhutas ka kodanikuühiskonna äh, rolli mitte ainult kohtadel, kus tegelikult saabki alguse värbamine, vaid ka laiemalt näiteks äh, internetis, äh, vanglates, ta räägib siin vabatahtlikest politseiametnikest, kuriteo ohvritest ta toetas ka seda, et värbamine võib olla globaalne seega ei tohi mingisuguste konkreetsete riikidega hakata võitlema, arvestamata seda, mis mujal maailmas toimub. tuleb vaadelda probleemi tervikliku, tervikuna ja arvestada ka Euroopa Liidu sisest olukorda. ja vanglate küsimuses tahab ta jällegi rõhutada eh, vanglapersonali tähtsust ja, ja kogukonna tähtsust. koolitus on väga oluline mitte ainult radikaliseerumise avastamiseks, vaid ka ärahoidmiseks ning tuleb äh, meeles pidada ka seda, et ähm, administratsiooni sekkumine võib vastupidi, soovitule vastupidiseid tulemusi anda, samuti on äh, oluline ka sõnavabadus ja mõttevabaduse tagamine vanglates. interneti küsimuses tahaks pigem saata positiivse koostöösõnumi välja, äh, saata selle internetiteenuse pakkujatele, internetifirmadele. selge on see, et me peame mõtlema selle, et me ei, ei ohustaks sõnavabadust internetiteenuste keelamisega. ja edasi integratsioonist, see on variraportööri arvates kõige olulisem osa, see puudutab ühiseid väärtusi, seda, et äh, erinevused muudavad meid tugevamaks, ühiselt ja oluline on ka Euroopa kodakondsuse mõtte edendamine. see oleks võtmeinstrumendiks äh, võitluses radikaliseerumisega. ja edasi, äh, konkreetsed programmid positiivse identiteedi esiletoomiseks on vajalikud, jällegi tuleb avalik asutusi äh, kaasata ja tuleb tagada hariduse, äh, hariduse andmine mitte ainult koolide kaudu, vaid harida tuleb ka sotsiaalse keskkonna kaudu. kogu seda valdkonda tuleb edendada üheskoos erinevate organisatsioonidega, kes on pühendunud äh, vägivaldse ekstremismi vastasele võitlusele ja ma võin ise öelda ka, et variraportööril on isiklikke kogemusi selles protsessis äh, Baski äh, piirkonnas. ja seetõttu rõhutabki ta vajadust infovahetuse järele, kogemuste vahetuse järele ja tuleb tagada ka see, et austatakse põhivabadusi, äh, inimõigusi ning alati tuleb järgida õigusriigi põhimõtteid. see oligi kokkuvõtlikult variraportööri sõnum. tänan. suur tänu, Sofii. järgnevalt kolleeg Spinelli, palun. Eh, aitäh, eh, proua esinaine. aitäh, proua Tati tehtud töö eest, tegemist on väga tundliku teemaga, väga raske teemaga, töö on olnud ka kindlasti väga raske teil, ma arvan. Lähen edasi itaalia keele peale, ütleb kõneleja, sest ka minu märkused on kirjutatud itaalia keeles. minu vari, roll variraportöörina fraktsioonis on järgnev ma küsisin neljateistkümne vabaühenduse arvamust ja uurisin nende aruanded läbi. Need aruanded väljendavad täpselt samasuguseid murepunkte ja kolm punkti on siin kõige olulisemad. Nende arvamus on see, et raport keskendub liiga palju repressiivsetele, mitte preventiivsetele meetmetele väga suur hulk rünnakutest äh, ei tule välisvõitlejatelt, äh, vaid äh, meie linnakeskkonnast, meie kodanike hulgast. ja lõpuks raport keskendub ainult religioossetele radikaliseerunutele ja selle tagajärjed võivad olla väga rasked siin on väga suured ohud, et äh, religiooni stigmatiseeritakse. tahaksin tuletada meelde kahte hiljutist äh, raportit äh, Europolis rünnakute kohta ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda aasta terroriakte, kaks tuhat kolmteist, ekstremism, religioosne ekstremism väljendus kahe rünnaku näol ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal suurem osa rünnakutest ei ole äh, siis religioosselt äh, põhjendatud. nii et keeleliselt ma eelistaksin teistsugust väljendust ja olen täiesti nõus kolleeg Int Veldi sõnavõtuga enne mind mina eelistaksin täpsemaid äh, mõisteid, võib-olla üldisemaid, aga täpsemaid, vägivaldne ekstremism, selle asemel, et mainida sõna radikaliseerimine või, või vägivaldne fundamentalism. fundamentalism võib olla ka mittevägivaldne. nii et me ei pea seda kuidagi siin häbimärgistama. ja minu tähelepanu on keskendunud muudatusettepanekute näol järgmistele punktidele. milline on sotsiaalse tõrjutuse roll selles, et isikud marginaliseeritakse, et nad tunnevad ennast ühiskonnas võõrastena, väljatõugatutena Euroopa Liidus lisaks olen selle vastu, et vanglatest mingit segregatsiooni läbi viia, ma mõistan seda küll, sest me oleme siin komisjonis mitu korda juba rääkinud sellest, proua Tati leiab, et tema tõlgendamine segregatsiooni kohta on natukene nüansirohkem, aga kõikides keeltes, millesse on see raport tõrgitud, räägitakse isoleerimisest või segregatsioonist. nii et minu arvates on vaja leida selline kompromissväljend. sõnavalik on äärmiselt oluline, me peame selles osas kokkuleppel olema. mis puudutab Internetti, siis see on väga tundlik teema meie fraktsiooni jaoks. igasugune tsensuur ja kontroll peab olema põhjendatud, hoolikalt läbi mõeldud et meil oleksid olemas kõik tagatised selleks, et väljendusvabadus kasutajatel ei saaks rikutud. hariduse osas mina tulen välja mõttega, et võiksime tolerantsi eh, puhul teadlikkust tõstma, kampaaniaid teha ja üks asi, mis on minu jaoks väga oluline, see on õiguskallane koostöö kolmandate riikidega ja ükskõik milline kokkulepe näeb ette, et äh, Euroopa Liidu põhiõigustest tuleb äh, kinni pidada või siis veel kõrgematest standarditest, kui Euroopa Liidus on. tahaksin, et siin oleks terrorismi ja immigratsiooni vahel nii ükskõik milline seos välja võetud ning tehniline äh, rassipõhine või usuline profileerimine peab olema välistatud ning loodetavasti on võimalik meil kompromissile jõuda, vähemalt äh, sõnavaliku mõttes, ja loodetavasti suur osa minu muudatusettepanekutest äh, saavad ka kaasatud siia raportisse, aitäh! suur tänu, proua Spinelli! Jean Lambert, palun! Uh, um, suur aitäh! suur aitäh Pradatiile raporti eest. ma arvan, et ähm, eelseisva suve jooksul on meil veel väga palju tööd teha, arvestades erinevaid valikuid, mida see tekst pakub. Äh, me kindlasti ei saa seda mõtet siin maha müüa liikmesriikides lihtsalt lootuses, et hakataksegi repressiivmeetmeid kasutama. on ka selliseid, kes soovivad teistsugust lähenemist ja nagu siin öeldi, me peame mingid valikud tegema. ma olen juba näinud siin muudatusettepanekuid erinevates äh, suundades ja ma arvan, et arenguruumi jätkub. ja nüüd äh, mitmetest küsimustest, mida on ka juba tõstatatud. ma arvan, et meil on vaja teatud selgust selles suhtes, millest me tegelikult räägime. nagu siin teisedki ütlesid, olen mina ka fraktsiooni nimel esitanud muudatusettepanekuid näiteks äh, number kakskümmend üks, äh, mida me arvame, mida tähendab radikaliseerumine selles kontekstis, mida me käsitleme, äh, kes on need välisvõitlejad, mõnes punktis tõesti unustatakse ära, et tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, kes panevad rünnakuid toime teiste Euroopa Liidu kodanike vastu. ja siis ka selle raporti ulatusest. raport peaks olema ülevaatlik arvestades seda, mida tuleb käsitleda, aga mina olen siin äh, muudatusettepanekut kakskümmend kolm, sada nelikümmend kaks teinud äh, ja äh, me peame ütlema, et radikaliseerumine ei ole piiri, piiratud ainult mingi kindla religiooniga või mingisuguse kogukonnaga, moslemid on moslemide vastu rünnakuid toime pannud, siis on antisemiitlikke rünnakuid toime pandud moslemite vastu pandud toime rünnakuid. Ähm, tegelikult äh, radikaliseerumine, hirmu külvamine ja, äh, ja rünnakud, äh, see oht võib igal pool ühiskonnas esile kerkida, seda ei tohi ära unustada ja veel tahaksin toonitada seda, mida ka teised ütlesid, et ähm, tuleb vahet teha nendel, kes äh, järelevalvet teostavad ja nende vahel, kes toetust pakuvad. ühest küljest on meil vaja professionaale, aga mida rohkem äh, me näitame, äh, kes kõik tegelevad järelevalvega, seda vähem äh, kodanikud hakkavad ühiskonda usaldama. selgitused on midagi muud kui terrorismi toetamine ja Ühendkuningriigis ongi praegu selline diskussioon käimas, kus vaieldakse, mis on lubatav. näiteks, millised arutelud sobivad akadeemilistesse ringkondadesse meie tahame ju võidelda vägivaldse ekstremismiga, aga samas tahame ka kaitsta universaalseid põhivabadusi ja väärtusi. siis radikaliseerumisest vanglates, see teema vajab veel põhjalikumalt arutelu. selle juurde tuleme tagasi veel ja interneti küsimuses tahaksime lähtuda olemasolevast õigustikust näiteks me juba kontrollime ähm, interneti seoses äh, lapspornograafiaga äh, ja meil on õiguslikud vahendid olemas selleks, et ära hoida kuritarvitusi. samuti äh, tahaksin öelda, et suhetes kolmandate riikidega peab olema ka väga selgesõnaline. üks asi, mida me oleme siiski äh, õppinud koht Panama näitest, on see, et isegi ameeriklased äh, näevad Guantanamat kui värbamispaika ja siis tuleb mõelda, millises kontekstis äh, me seda koostööd kolmandate riikidega edendame samuti ei tohi ära unustada reintegreerimise küsimust. me ei pea alati eelarvamustega suhtuma eh, sellesse küsimusse, peame midagi ka õpp, kogemustest õppima eh, ja selles suhtes on ka meil muudatusettepanekuid tehtud, raportööril on nüüd ülesanne kompromissettepanekud välja töötada. Ehm, mulle tundub, et ehm, kohati on see, on see tekst väga keeruliseks muutunud, aga kindlasti on võimalik konstruktiivselt midagi ära teha. suur tänu ja nüüd kolleeg Vimberg, palun. jah. Eh, Tack, eh, fru ordföranden och eh, rapport. aitäh, proua esinaine. see raport on selline raport kõige vähem vastutustundlik raport, mida ma iial olen lugenud. sellepärast, et te, see oleks nagu me räägiksime inimõigustest sellisel moel, et äh, terroristid on justkui inimõiguste rikkujad ma tahaksin äh, teile näidata ühte pilti, seda ei, ei ole lihtne näha siit, seda võib-olla ei ole selge näha selle pealt, aga need on need välisvõitlejad, mida nad tegelikult teevad, see, need on viis meest, kes, äh, kes siis arvati, et nad on spioonid, äh, terroristid arvasid siis seda ja nad võeti kinni ja pandi paati ja siis lasti äh, see põhja ja need mehed uppusid ära ja seda võib internetis jälgida, see on tõeliselt kohutav, kui seda videot vaadata. ja mul olid pisarad silmas, kui ma nägin, mis seal tegelikult toimub. ja siin on ka küsimus, kuidas selle, selliste küsimustega siin Euroopa Liidus äh, tegeleda, eile me rääkisime Eurojustist ja saime teada, et on olemas infovahetused ja seosed erinevate terroristlike üksuste vahel ning äh, see oli üsna hirmutekitav. me teame, mis Pariisis toimus, Brüsselis, äh, Londonis ja Tuneesias äh, päris hiljuti. nii et me peame peatama terroristide sisenemise Euroopa Liitu, me peaksime oma kodanike eest seisma, aitäh! suur tänu. nüüd äh, kolleeg Patton, palun. Uh, aitäh, äh, proua esinejana, siin räägitakse radikaliseerumisest siin raportis. nagu see oleks mingi spontaanne fenomen ja on põhjus ilma mingi tag-, on tagajärg mingi põhjuseta, kõikidel terroristidel on vaja mingit ideoloogiat äh, oma vägivalla põhjendamiseks viimase viiekümne aasta jooksul oleme näinud Iiri natsionaliste, Baski natsionaliste ja kõigil neil on olnud selgelt tuvastatav poliitiline eesmärk, millega nad oma vägivalda õigustasid ja praegune terrorismilaine omab samuti selgelt tuvastatud poliitilist eesmärki, seda väljendub kõigepealt ISIS, sellepärast nemad üritavad saavutada sellist üleilmset kalifaati ja oma religiooni levitamist üle kogu maailma. raportis aga ei käsitleta seda ideoloogiat kuidagi mitte. ei mainita kordagi sõna islam või džihadist aga mainitakse kuuesajas muudatusettepanekus küll ja see on juba hea samm edasi. mõelda, et kõik need terroristid ja ekstremistid omavad sama, sama lugemisvara ehk siis Koraani ja seal öeldakse, et tapake uskumatuid, kus te neid näete ning üritage rebida süda uskumatutelt ning džihadistide prohvet ütleb ka, et kohtumõistmise päev ei tule enne, kui moslemid ei võitle juutide vastu, nii et kui võttes arvesse neid ähm, vihakõnesid, mis on parlamendis käsitletud, miks te ei ole neid, neid tekste paremini näi-, lugenud? vägivaldne ekstremism, ähm, see on selline sõjaväeline ähm, väljendus Muhamedi äh, juhatusel surmakultus. sa võid äh, tappa ja sul ei ole midagi selle vastu, kui sind tapetakse, sest sa lähed otse paradiisi neitside keskele, nii et paljudel inimestel on see üsna ligitõmbav, kuidas seda käsitleda, te peate te ideolo-, ideoloogiaga võitlema, te ei saavuta midagi enne, kui te ei mõista seda, see on ideoloogiline võitlus mõõdukate ekstrementide vahel ning äh, Jordaania kuningas käis paar kuud tagasi siin ja ütles enam-vähem sedasama, mõõdukad ja ekstremistid peavad omavahel võitlema, meie peame aga neid toetama. mõõdukad peavad mõistma, et nad peavad ekstremistlikud tekstid, äh, need pühad, äh, need ekstremistlikud osad pühast tekstist välja viskama, mis praegusel ajajärgul ei ole enam poliitiliselt õigustatud, nad peaksid äh, Äh, midagi ette võtma. Lääne valitsused peavad väga selgelt välja ütlema, et äh, fundamentalistlikul islamil ei ole lääne liberaaldemokraatias mingit kohta. kuidas seda siis praktiliselt äh, lahendada, millised meetmed peaksid olema? kõigepealt massiline sisseränne, see tuleb lõpetada. me ei pea seda kiirendama, nagu me täna hommikul seda rääkisime, et isegi suurendada neid siis legaalseid sisse me ei saa siis legaalset sisserännet suurendada selleks, et tuua siia inimesi, kes ei jaga meie demokraatlikke väärtusi. me peaksime lõpetama selle, et mošeede rahastamine, imaamide rahastamine lõpeks Pakistanist ja Saudi Araabiast, mis, mille kaudu tuleb tohutult raha ehitamaks mošeeme ja rahastamaks imaame seal, kus mina elasin, oli väga ilus mošee, aga seda ei, mitte ei rahastatud kohalikult tasandi inimeste poolt, vaid äh, väljaspoolt ja see peab muutuma. me peame inimeste mõtlemisviisi muutma ja selle tegemiseks peame kõigepealt iseennast muutma, oma mõtlemisviisi. Lääne tsivilisatsioon äh, peab äh, lõpetama sellise keskaegse ideoloogia sabas lohisemise. kolleeg Maier. suur tänu, proua Maier, palun. Dank u, voorzitter. Ja, dit rapport draait weer volledig natuurlijk om de... aitäh, proua esinaine. jah, tõepoolest, ma olen nõus eh, seal nendega, kes enne mind sõna võtsid. aga sellele vaatamata meil on muutumas selliseks tavaks, eh, et eh, väga noored inimesed äh, Äh, ühinevad terroristlike üksustega, aga ma ei taha öelda, et välisvõitlejad äh, on kuidagi ideoloogiast juhindunud, aga äh, nad lähevad küll selle kannul, nad lähevad islami religiooni kannul ning raportöör ei jõua siin paremate lahendusteni, sellepärast sellepärast et selle asemel, et ennetada terroristlikku liikumist, üritatakse eh, jätta terroristid Euroopa Liitu, selle asemel, et neid välja saata. me peaksime nad pigem välja saatma, mitte neid siia alles jätma. viis tuhat džihadisti, mis siis nendega on? mõned nendest eh, on välja saadetud, aga võib-olla kui palju nendest on tagasi tulnud, meil ei ole õrna aimugi, kui palju neid on ja mis äh, puudutab nüüd välispiiride kontrolli, siin raportis ei ole selle kohta midagi, niikaua kui, kuni Euroopa Liit võtab paatide kaupa sisserändajad vastu, omamata aimu, kes nad üldse on, mõned need, väga paljud nendest võivad olla terroristid, siis me töötame iseendale vastu ning on viimane aeg kätte jõudnud sellise me ei saa juua teed koos imaamidega, kes vihakõnesid peavad, see on täiesti vastuvõetamatu, sellisest mõtlemisviisist tuleb kaugemale minna, meil peavad olema ranged meetmed, paneme piirid kinni, tõhustame piirikontrolli ning saadame paadid tagasi, nii nagu Austraalia seda teeb. Ein letzter Redner steht noch auf der Liste. Äh, härra Depree on viimane kõneleja nimekirjas, palun. Äh, merci, president aitäh, proua esinaine. ma üritan teha lühidalt. kõigepealt äh, ma tahaksin õnnitleda proua Tatid raporti eest, ihkki äh, mõned meist, ja see on, see on tavaline, omavad reservatsioone selliste nüansside ja ettepanekute osas ja mõned lähevad isegi kaugemale aga mina leian, et teie dokument on suurepärane alus töö tegemiseks, siis siin on kaetud väga paljud äh, see valdkonnad, mille osas me peame sõna võtma ja äh, ärge laske ennast häirida, proua raportöör, nendest, kes süüdistavad teid terrorismi soodustamises ning ma leian, et see on pigem suur rumalus, nad ei analüüsi olukorda. ja samuti ma tahaksin teid hoiatada sellise segaduse ees, tõesti võib sisserändajal hulgas olla terroriste, aga mitte kõik sisserändajad ei ole terroristid, olgem nüüd ettevaatlikud ja ärgem äh, ehm, hakkaksem, hakakem siin lihtsustama ja rumalusi rääkima. muudatusettepanekud, mis meil on teile välja pakkuda, proua raportöör, keskenduvad neljale asjale. esiteks, te räägite väga palju strateegiast ja ma leian, et äh, see on komisjoni osas natukene ebaõiglane, sellepärast komisjon on sellest strateegiast juba mitu korda rääkinud, meil on aga rohkem praegusel hetkel vaja tegevuskava ratsionaalselt, mida tuleb ka rakendada. strateegia on juba paika pandud, aga me peame ka seda rakendama, tegevuskava operatiivselt, äh, sest meil on väga suur oht praegu äh, ees ja me peame sellega tegelema ja selle üle peame tähelepanu keskenduma. teiseks, mis puudutab terminoloogiat äh, ja sellealast debatti, siis ma tõepoolest leian, et äh, peaks viitama pigem lisaprotokollile, Euroopa Nõukogu lisaprotokolli, kus räägitakse vägivaldsest ekstremismist, äh, mille eesmärk on terrorism ja see peab olema ka teie äh, töö sisu, sest äh, see on ju see asi, mis meile muret valmist-, valmistab, valmistab. ma olen nõus, et me peame Europoli rolli natukene tugevdama ja peame talle andma tugevama rolli võitlemaks äh, ohtliku ja terroristliku äh, sisu vastu, mis internetis ringleb. siin räägitakse väga palju mošeedest, aga uurimused, mida ma olen lugenud, osutavad sellele, et internetil on rohkem mõju noortele kui mošeedel ning väga palju võitlejaid, äh, kes džihaadi läbi viivad Lähis-Idas, on saanud mõjutust Twitterit, Twitterist ja internetist, mitte ka mošeedest, nii et järelevalve, mis internetis toimub, ehkki see on tundlik teema, ma tean, et see on väga tundlik teema, sest äh, siin räägitakse väljendusvabadusest ja, ja netineutraatlusest ja nii edasi. aga kui me saame seda sihipäraselt teha, siis ma arvan, et me peaksime seda ka tegema, see on tõhus kontroll. kui minu info on õige, siis juba juuli algusest alates on olnud juba viiskümmend sekkumist Twitteris äh, Äh, ja mujal, kus võeti ära, sellepärast et äh, seal mainiti ohtlikku sisu ning interneti kontrollimine peab, on palju öö, äh, tõhusam Europoli puhul kui liikmesriikide puhul üksikuna. ja see viimaseks tahaksin ütelda seda, et ma olen nõus mõningate murepunktidega, mis siin kõlasid. me ei saa rääk-, rääkida ainult sellisest sisejulgeoleku olukorrast Euroopa Liidus, välismõõde on samuti väga oluline, meil on partnerriike, mis on praegusel hetkel väga haavatavad ja me peame võtma vastu vajaliku meetmeid, võitlemaks radikaliseerimise vastu noorte hulgas. Euroopa Liit peab rohkem vahendeid nendele riikidele eraldama selleks, et noorte tulevikku tagada ja selleks, et võidelda äh, džihaadile Äh, õhutamise vastu. aitäh, sellega ma piirdusin, aitäh. suur tänu, Gerard. Äh, kolleeg Jenge saab kõigepealt veel lõpetuseks sõna ja siis äh, võtab raportöör jutu kokku. aitäh, proua esinaine tegemist on väga olulise teemaga, väga huvitava teemaga. ka seetõttu, et ma töötan selle teemaga äh, komisjonis, ja mul on väga huvitav olnud näha, kuidas libe komisjonis hakatakse seda teemat käsitlema, mida me oleme käsitlenud ka kultuurikomisjonis, eriti just deradikaliseerimise aspektist äh, vaadates, nii et me ei peaks keskenduma ainult negatiivsetele aspektidele, vaid peame vaatama, kuidas on kogu see protsess deradikaliseerimise osas, see peab kaasama isikuid, osapooli, huvitatud osapooli, nii perekondasid kui ka teisi ja ma leian, et on väga huvitav kui me saaksime toetada peresid, nende isikute peresid, kes on deradikali-, radikaliseeritud, vältimaks nõiaringi sattumist. lisaks perekondadele peab meil olema ka võrgustik, aitamaks neid isikuid läbi hariduse andmise, läbi kooli, meil peavad olema konkreetsed kooliprogrammid, mis sellele keskenduvad, aga ka kultuuriprogrammid, vanglates sellistes kohtades, kus äh, on kõige suurem radikaliseerimise määr ja me peame panema paika ad hoc programmid, kohapealsed programmid nii kultuurilises mõttes kui ka psühholoogilist tuge äh, pakkudes. niimoodi on meil võimalik anda tuge isikutele, mis mingil teisel hetkel, kui nad deradikaliseerimisprogrammist väljuvad, võivad taaskord äh, olla need äh, peategelased äh, aitamaks teisi, sest neil on ju kogemuste pagas olemas. ja ma märkasin ühte asja, et me ei uuri piisavalt põhjalikult seda, kuidas need isikud tuvastada me peame paremini neid tundma õppima, mitte üldistama, sest väga sageli me üldistame eh, ütleme, et radikaliseeritud isikud on sisserändajad või haavatavad ühiskonnakihid, aga mina leian, et me peaksime rohkem jõupingutusi tegema, mõtle, mõistmaks, milline on sotsioloogiline aspekt eh, nende puhul, kes sellise tee ette võtavad kes ei kuulu ainult äh, nõrkadesse äh, või haavatavasse ühiskonnakihtidesse, vaid ka võib-olla olla pärit äh, mujalt. näiteks vihakõned interneti kaudu, siin ei ole kaasatud mitte ainult haavatavad isikud, nõrgemad, vaid ka sellised, keda me ei oska esialgu kahtlustadagi nii et mina leian, et selline kultuuriline, hariduslik aspekt peab olema arvesse võetud meie projektides. selleks, et oleks käsitletud minu jaoks prioriteetne aspekt, nimelt, et hariduse kaudu peame minema kultuuride vahelise suhtlemiseni, see aitab lahendada neid probleeme, võideldes ka sellega, et võideldes selle abil, et tuntakse teisi religioone, teisi kultuure ja niimoodi ei tunta enam hirmu nii palju kui enne ja niimoodi võideldakse ka radikaliseerimise vastu, aitäh. Ähm, suur tänu äh, ja nüüd palun raportöör. aitäh, äh, proua esinaine, aitäh, Monika, aitäh kõikidele sõnavõttude eest, ma teen lühidalt, äh, lühemalt kui eelmine kord, ma olen täiesti nõus äh, ütluste kohta, mis siin kõlasid, näiteks äh, Madame Gomezi poolt mõistete osas olen nõus ka härra Depreega ja Intveldiga, meil peaks olema täple, täpsem terminoloogia, sest nagu siin öeldi, radikaliseerimine, integralism, religioosne ei ole ilmtingimata terrorism, nii et meil peaksid olema täpsemad mõisted, nagu ütles härra Depre, selleks, et me saaksime olla tõhusamad, mida täpsemad me oleme, seda tõhusamad me oleme. nüüd, mis puudutab tegevuskava, siis jah, meil peab olema konkreetne tegevuskava, komisjon on pannud paika strateegilise kava ja seda peab ka rakendama. mis puudutab kinnipeetavate segregatsiooni, siis mina ei ole segregatsiooni ja isoleerimise poolt vanglates, meil on vaja õiget terminit, tõlkimine on ju alati väga keeruline protsess ning me peame vaatama seda, mis Prantsusmaal toimub, meil on võim-, erinevaid programme, mille abil on võimalik eristada mõningaid äh, kinnipeetuid, kes tahaksid radikaliseeruda siis, kui nad on äh, mingitel hetkedel haavatavas olukorras. Äh, internet, ma olen täiesti nõus, härra Tüpre, noored radikaliseerivad pigem interneti kaudu, mitte ka mošeedes, see on tegelik olukord ning internet puhul meil peab olema rohkem äh, koostööd, meil peab olema väljendusvabadus küll, aga me peame ole, olema internetis ka kindlameelsemad, sest see on äh, üks vahendeid äh, radikaliseerimiseks. Mm, need meetmed, mis meil on, on äärmiselt olulised, hariduse ja ennetustöö osas ja me peil-, ennetustöö peab olema tõhusam. Europoli roll on siin ka võtmetähtsusega küsimus, see on hea vahend ja hea organisatsioon, mis saab meid tõesti aidata selleks, et tõhusalt võidelda terrorismi ja radikaliseerimise vastu. välispoolt tulnud rahastamine, proua Gomes rääkis sellest juba eelmisel korral, minu arvates peab meil olema rohkem kontrolli ja jälgi, raha ülekannete jälgitavus äh, väljaspoolt peab olema parem, mõned riigid mängivad kahe, kahepoolset mängu, nagu näiteks äh, Saudi Araabia, olles täielikult silmakirjalikud, sest äh, põhiõiguste kaitsmine siis ühelt poolt ja teiselt poolt äh, rahastamine, Londonis on näiteks sellised mošeesid, mille rahastamine on täielikult toimunud välisriikide abil. nii et tuleb seda kontrollida paremini nüüd kompromisside osas, me oleme ju põhimõtteliselt nõus kõikide fraktsioonidega, tahaksin vastata teie küsimustele, sest härra Dupree rääkis siin rumalusest, mina läksin kaugemale. kui me ei tohi häbimärgistada neid rünnakuid, ma olen juba mitmeid aastaid kuulnud äh, sellest, mis toimub, me peame olema vastutustundlikud, sisseränne ei ole võrdeline terrorismiga kas sisserändajatest mõningad võivad olla siis nende terroriaktide autorid, seda küll jah, aga me ei saa kõike ju üldistada. sest äh, nii, sellisel moel me ei ole tõhusad. kui me väidame karikatuure või stigmatiseerimist, siis meie töö saab olla palju tõhusam. ja mida siis äh, teha siis sellega, et äh, terroristid on kuidagi ohvriteks muutunud, näi-, tooge mulle üks näide selle kohta mina leian, et barbaarsusele ei saa vastata barbaarsusele ka ning mis puudutab Guantanamot, siis Guantanamo ei olnud üldsegi tõhus vahend selleks, et võidelda terrorismi vastu. ning väga mitmed äh, sealt väljunud äh, radikaliseerusid ja viisid läbi terroriakte. nii et me peame võtma vastutuse, me oleme siin Euroopa Parlamendis äh, ning me jah, tõesti teame, et äh, õigusriigi põhimõtete järgimine ja põhiõiguste järgimine annab meile võimalused kätte, kuidas demokraatlikult võidelda terrorismi vastu. mul, äh, täna kuulsin väga huvitavat debatti, kindlasti jõuame me kompromissini, paneme paika ka väga tõhusa tegevuskava septembri keskpaigaks, aitäh! suur tänu, proua kolleeg, teile ja palju edu teile üle kuuesaja äh, kuuekümne kahe muudatusettepanek on tehtud. kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal oktoobril hääletame meie komisjonis ja täiskoguks on see ette nähtud novembriks. järgmine päevakorrapunkt on number üheksateist, mis on äh, ära jäetud ja seetõttu läheme kahekümnenda juurde, mis on siis äh, kaheteistkümnenda märtsi kaks tuhat viisteist aasta kirjalikult vastatav küsimus komisjonile raha kulutamise kohta Hispaanias Frontexile, esitas Marina Abiol Guzman selle küsimuse. meie ees vastavalt reeglile sada kolmkümmend lõige neli kodukorrast komisjonist tuleb meile inimene vastama ja vaatan kohe nime, Wojciech Kalatsinski on see inimene, nii et palun, teil on sõna hm?. Good afternoon, my name is Wojtek. tere päevast, minu nimi on Wojtek Alaksinski, töötan äh, siseasjade ja rändeküsimuste peadirektoraadis ning äh, tegelen mina piirihalduse küsimustega ja tahaksin äh, vastata sellele kirjalikule küsimusele, mis puudutab raha kulutamist Frontexis. kuna see küsimus on seotud eh, eelarve eh, vahendite kulutamisega, siis eh, tavalise menetluse korras on komisjon suunanud selle küsimuse Frontexile, et saada vajalikke detaile. Euroopa Parlamendile oleme saatnud vastuse juba kaheksateistkümnendal juunil ja vastavalt Frontexi komis-, keskusest saadud eh, eh, vastusele eh, anname täiendava vastuse nüüd detailidega. tahaksin võtta need detailid siia kokku, nii nagu meie oleme juba kirjas teile vastanud. mis puudutab siis eraldisi Frontexi operatsioonidele, mis Hispaanias aset leiavad, tahaksin ma teile öelda, et Frontex on kaasrahastanud nelja operatsiooni Hispaanias kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, ühtne operatsioon Hera, Indalao, Minerva ja äh, Focal Point äh, C kokku seal nende operatsioonide jaoks eraldati neli miljonit kuussada tuhat äh, kaheksakümmend, kuussada kaheksakümmend üks tuhat eurot mis puudutab äh, seda rahakasutust ning kontrollisüsteemi, äh, siis äh, koha, paigas on korralik finantsjärelevalvesüsteem, et näidata, et rahasid korralikult kasutatakse, mis operatsioonide jaoks on ette nähtud. kuna see kirjalikus küsimuses oli, siis operatsioon Force Majorum, mis kajastati ka selle küsimuse poolt Äh, Itaalia ametivõimud selle läbi viisid ja sellistele operatsioonidele ei ole eelarvelisi vahendeid Euroopa Liidust ette nähtud. mis puudutab ühtsete operatsioonide ekspost hinnangut, siis tahtsin ma viidata, et vastavalt artiklile kolmkümmend kolm kolm, mis puudutab Frontexi rahastamist, Frontex hindab kõikide oma ühtsete operatsioonide rahastamist äh, pärast seda, kui operatsioon on äh, lõppenud, siis agentuur koos äh, osalevate liikmesriikidega äh, paneb kokku lõpphindamisraporti vastavalt hindamisprotsessile finantsaspektid ja kogu operatsiooni hinnatakse nii, kuis vaja vastavalt eh, vastusele, mida me ka saatsime kirjalikult, on olemas konkreetsed aspektid, mida hinnatakse kõikide operatsioonide puhul ja siin on konkreetselt ka viidatud sellele, kas need tulemused saavutati või mitte. ma ei tea, kas meil on aega praegu kõik need elemendid siin läbi käia, aga ma võin teile need eh, lisad siin ette lugeda. Ähm, ich frage die Kollegen küsin, ütleb esimees äh, kolleegi käest, äh, Gerard, äh, tundub, et sulle vist väga see ei imponeeri. olge head, lugege siis ette. vastavalt ERA operatsioonile kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olid mitmed Äh, erinevad eesmärgid, äh, esimene eesmärk oli piirihaldust tugevdada ning vastavalt sellele hinnangule, mis agentuur tegi, oli see ka saavutatud eesmärk. vastavalt siis järgmine oli piirivalve tõhusust äh, suurendada. see oli vastavalt agentuuri hinnangule osaliselt saavutatud, edasi operatsioonilise koostöö tõhustamine. see oli ka osaliselt saavutatud eesmärk edasi infovahetus, osaliselt jällegi saavutatud, edasi informatsioonivahetuse tõhustamine, saavutati see eesmärk, edasi tuvastada riske ja ohtusid, ei saavutatud seda eesmärki vastavalt siis Frontexile. selle eesmärk oli regulaarse migratsiooni, kuritegelike võrgustike ja äh, riski ja ohtude hinnanguga seotud eesmärk, mida ei saavutatud. viimased kaks eesmärki olid seotud parimate praktikate loomise ja jagamisega, seda ka nende operatsioonide läbi saavutati ja viimasena püsistruktuuride loomine, mis ka loeti saavutatuks. edasi Talao kaks tuhat neliteist ühisoperatsioon piirivalve tõhustamine saavutati, piirivalve tõhusus, töö tõhususe eesmärk saavutati samuti, edasi operatsiooniline koostöö eesmärk saavutati, tõhustatud infovahetus osaliselt saavutati, eesmärgid, mis puudutasid informatsioonivahetust, saavutati eesmärgid riski ja ohtude tuvastamise kohta saavutati parimate praktikate tuvastamine saavutati, püsistruktuuride loomine jällegi saavutati. järgmine operatsioon Hispaanias kaks tuhat neliteist Minerva piiri haldamise eesmärgid saavutati. edasi piirikontrolli tõhusus eesmärk saavutati. edasi operatsioonilise koostöö eesmärk saavutati. informatsioonivahetuse eesmärk jällegi saavutati. mis puudutab infovahetuse tõhusust, eesmärk osaliselt saavutati. võimalike riskide ja ohtude eesmärk saavutati. parimate praktikate tuvastamine ja jagamine saavutati. edasi eh, koolitustoetus osaliselt saavutati see eesmärk. viimane ja neljas ühisoperatsioon Focal Point C kaks tuhat neliteist mis puudutab äh, piirivalve administreerimise äh, parendamise eesmärk, äh, täideti täielikult. edasi piirivalve tõhustamine, osaliselt saavutatud eesmärk. edasi operatsiooniline koostöö ja selle tõhustamine, täielikult realiseeritud eesmärk. infovahetus ja teabevahetus, osaliselt saavutatud eesmärk informatsioonivahetuse tõhustamine, osaliselt saavutatud eesmärk võimalike riskide ja ohtude tuvastamine osaliselt saavutatud. mis puudutab eesmärke, kus vahetati parimaid praktikaid, täielikult saavutatud ning äh, koolituse tõhustamine ja toetamine osaliselt saavutatud eesmärk. tahaksin lõpetuseks äh, rõhutada, et kuna Frontexi agentuur on äh, sõltumatu Euroopa Liidu organ, mille, mis on ellu kutsutud äh, nõukogu määrusega, siis äh, kogu vastutus kogu selle vastuse ja informatsiooni eest ongi Frontexil. see lihtsalt anti edasi komisjonile. suur tänu selle kõikehõlmava informatsiooni eest. palun, kolleeg, kas teil on küsimusi? Gracias, presidenta. Bueno, pues para nosotras esta es una. suur tänu. meie jaoks ei ole see vastus piisav, aga me juba ootasime ka äh, sellist vastust, sest Frontex on ju agentuur, mis ei ole läbipaistev. ja see viib selleni, et meie parlamendina ei saa Frontexit kontrollida me oleksime iga eesmärgi puhul tahtnud näha ka numbreid ja oleksime tahtnud teada, mis täpselt tehti, näiteks kui palju raha äh, on kulutatud meil vilja jaoks, äh, seal on ju meil okastraatidega äh, ehitatud müür, tappemüür, ütleb kõneleja, kas selleks on ette nähtud vahendeid, mida saaks kasutada ebalegaalsete praktikate vahele näi-, jaoks näiteks asüüliõiguste rikkumine, põhiõiguste rikkumised, edasi põgenikustaatusi jagamine inimestele ja nii edasi, neid õigusi rikutakse. ja edasi tahaks küsida, kas selle jaoks on vahendid esimene ütleb, et palun veidi aeglasemalt äh, äh, rääkida, sellepärast et tõlgid ei jõua järele. Es en caliente que el gobierno ha legalizado si es que se puede. Äh, tagasisaatmised, kas äh, siin on vastavalt välismaalaste õigusele äh, käitutud debatt, mida täna siin jällegi välditi. meie tahaksime, et saavutataks konkreetsed eesmärgid, aga me teame, et neid ei saavutata. näiteks eh, inimõigusealane koolitus eh, julgeolekuteenistustele, me olime meil hiljas kohapeal, me osalesime nende koosolekutel ja me teame, et seda kõike ei ole niimoodi rakendatud ja teie vastuses öeldi, et need eesmärgid on täidetud. neli miljonit kuussada tuhat eurot kasutati piiride kaitsmiseks. mida te siis tahate kaitsta, kelle eest? kas eh, meie riigile, eh, piirile saabunud põgenik on siis oht ja vaenlane? Eh, see raha oleks paremini investeeritud, kui sellega rahastataks mehhanisme mis viivad sellele, et inimesed saavad rahvusvahelist kaitset taotleda, et loodaks humanitaarkoridore või saaks investeerida eh, nende eh, põgenike päritolumaadesse, nii et tuhanded inimesed ei peaks oma kodudest lahkuma. esinaine ütleb, et palun, et komisjoni esindaja ehk kommenteeriks seda küsimust. Anscheinend nicht, Frau Kollegin Eh, tundub, et komisjoni esindaja ei taha seda kommenteerida, ütleb esinaine. ja siis eh, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, kakskümmend üks Euroopa Liidu ja Dominica vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise käsi, loobumist käsitlev leping. meie raportööriks on proua Maria Gabriel, kes saabub järgnevatel hetkedel komisjoni esindaja on juba kohal, nii et palun. äkki komisjon äh, siis kõigepealt ütleb midagi ja siis ütleb raportöör, ütleb esinaine. Irgendwie sind heute Nachmittag auch die Kommission nicht mehr ganz so viel. Wer von der Kommission ist zuständig? täna pärastlõunal ei taha ka komisjonist eriti midagi öelda, kes on teie eest vastutav selle teema eest, palun, siis annan teile kohe sõna Um, thank you, madam chair, just to give a bit the background. suur aitäh, tahaksin natukene taustast rääkida nende ettepanekute kohta. komisjon on neid lepinguid tutvustanud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, nimelt eh, need puutusid, puudutasid Kariibi riike eh, ja eh, Vaikse ookeani riike, mm, nagu te teate, need on riigid, kellele kohaldatakse viisavabadust Euroopa Liidu piiride ületamisel. kõiki neid eh, regioone vaadeldi erinevalt, eh, erinevate kriteeriumide alusel kaaluti välissuhteid, regionaalset sidusust, vastastikususe aspekti, eh, ja muid äh, riigiga seotud äh, aspekte ja siis eelmise aasta mais võeti otsus vastu äh, Kariibi mere ja Vaikse ookeani Kolumbia ja Peruu kohta. komisjon tegi ettepaneku, et need piirkonnad positiivsesse loetellu võtta. ja nüüd viisarežiimi erandi kohta tuleb sõlmida leping. ja tuleb seda teha täies vastastikususes. nii et Euroopa Liidu kodanikud saaksid ka nendesse riikidesse minna eh, samasugustel tingimustel sama perioodi jooksul, kui eh, need riikide kodanikud saaksid Euroopa Liitu tulla. Eh, peale jõustumist jõustuvad Dominika eh, Granada, San Lucia, eh, San Vincenti Grenadinde ja Trinidad ja Tobagoga ning Timor-Leste, Vanuatu, Trinidad ja Tobago ja Samoaga. on kõigiga nendega on eh, lepingud allkirjastatud ja, ja Euroopa Parlament peab need heaks kiitma see viisavabadus puudutab üheksakümmend päeva viibimist Schengeni piirkonnas, samuti on lisalepingule koostatud, kuidas arvutada seda üheksakümmend päeva. kodanikel ei ole lubatud Euroopa Liidus tasustatud tööga tegeleda ja kui keegi tuleb siia nii-öelda ärilisel eesmärgil, siis see on lubatud, aga tööd tegema, et palka saada, see ei ole lubatud. tahaksin veel täpsustada, et ähm, lepingud puudutavad ka assotsieerunud lepinguid äh,, riike. see tähendab seda, et on vaja kahepoolseid lepinguid lepingud kehtivad ka assotsieerunud riikidele ja isegi nende liikmesriikide puhul kehtivad need lepingud, kes täielikult Schengeni eh, õigustikku veel ei rakenda. Schengeni alale eh, sisenemiseks peavad olema täidetud kõik vastavad nõutud tingimused, pass peab olema äh, ja alati järgitakse seda, et te ületate üheksakümmend päeva saja kaheksakümne päeva jooksul. nüüd äh, ootame siis Euroopa Parlamendilt heakskiitu. Vielen herzlichen Dank. Inzwischen ist auch unsere Berichterstatterin Maria Gabriel hier angekommen. Maria Gabrielle on jõudnud siia raportorina, kes peaks rääkima viisa vabastamislepingust. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba need arutelud alguse said ja need äh, mais kaks tuhat viisteist alla kirjutati ning nüüd olete siin Euroopa Parlamendis äh, nõusolekut äh, taotlemas. Maria, teil on sõna. Merci, madame le president, chers collègues. suur aitäh, esinaine, kallid kolleegid, alustaksin sellest, et teema on meie jaoks, Euroopa Parlamenti jaoks väga südamelähedane. väga hea, et saab nüüd rääkida sel teemal tegemist on muidugi tehnilise protseduuriga e, iga lepingu puhul ja me peame alati hindama nende lepingute poliitilist dimensiooni, e, kui antakse viisavabadus ja mõtleme ka, mida see tähendab meie kodanikele, mida tähendab see Euroopa Liidu välispoliitikale. E, kaheksa AKV riigiga sõlmitavad lepingud Dominica, Trinidad ja Tobago, Samoa, Vanuatu, Grenada ja Timor-Leste Eh, Saint-Lucia eh, ja Saint-Vincent ja Grenadiinid eh, on seotud meie arengupoliitika, kultuuridialoogiga, välispoliitika ja Araabia Ühendemiraatide puhul tahaksin öelda, et nemad on esimene Araabia poolsareid, kes sellise lepingu sõlmib Euroopa Liiduga ja seda tuleks vaadata palju laiemas kontekstis, mis tähendab Äh, ühiste huvide alusel koostöö süvendamist selleks, et stabiliseerida regiooni. Araabia Ühendemiraadid on äh, täieliku vastastikususe garanteerinud juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsist alates, on loonud ka vastava töörühma, äh, kus siis tegeldakse Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatidega üheskoos inimõigustega seega soovitan nüüd äh, neid viisavabastuslepinguid toetada. see on äh, Euroopa Liidu ja üheksa riigi vaheliste suhete süvendamise hea näide, samuti võimalus kultuurilist majanduslikku äh, suhtlemist elavdada ning samuti tugevdada põhivabadusi ja inimõigusi. viisavabadus annab võim-, majanduslikke võimalusi nii Euroopa Liidule kui ka kolmandatele riikidele olgu siis näiteks turistide vood suurenemisega, investeeringutega, ettevõtluse edendamisega. ja kindlasti võib see leping kaasa aidata nendel kõnealustel riikidel mitmekesistada oma majandust. tuleb tuletada meelde ka, et mõnedes riikides ei ole Euroopa Liidu ühtegi konsulaat konsulaati ning äh, samas Schengeni viisa taotlemine oli väga kulukas ja eriti, kui seda teha välismaal. nüüd Araabia Ühendemiraatidega suheldes oli lausa äh, selle kohustuse täitmiseks vaja Prantsusmaale sõita, see oligi äh, suhtlemisel üheks kõige olulisemaks takistuseks. ja nüüd Ähm, loodame, et need lepingud on meie välispoliitiliste eesmärkide seisukohalt ka olulised, võimaldavad äh, üheksateist riiki kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ähm, positiivsesse loetellu äh, üle viia ja mina oma raportis rõhutan ka seda, et nende lepingute täitmist tuleb tähelepanelikult jälgida Äh, olgu tegemist vastastikuse põhimõtte austamisega või inimõiguste austamisega. ja ähm, üheksa riigi puhul on muidugi mõned andmed puudu, äh, AKV äh, nimetatud riikide kodanikud kindlasti on järjest rohkem huvitatud Schengeni viisadest, aga Äh, kõik need aspektid, millest ma juba rääkisin oma sõnavõtu alguses, on olulised ja raportöörina tahaksin äh, komisjonilt mõnda täpsustust veel äh, nende lepingute kohta, nimelt äh, iga riigi passide turvalisuse kohta ja mõnede praktiliste aspekti kohta näiteks äh,. kas on võimalik ka, et need kodanikud soovivad Euroopa Liitu kodakondsust, mis võib tekitada jällegi uue sisserändevoo. me eh, tegeleme nende lepingutega, sest see on meie töökohustus. kahju, et me ei saanud kahepoolsetes läbi, eh, läbirääkimistes osaleda kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. nagu ütlesin, võtsin, võitsime üheksateist riiki positiivsesse loetelu, aga need kümme riiki, millest me ei ole rääkinud, AKV kaheksa riiki, mis nendest on saanud? tahaksin pigem äh, rääkida äh, nende vastavate tingimuste täitmisest, nende jälgimisest pärast lepingute sõlmisest, tahaksin kuulda selle kohta rohkem, tahaksin kuulda, mida tehakse ära inimõiguste austamiseks. Äh, olen raportöör olnud segakomisjonis ja, ja, ja arvan, et Euroopa Parlamendi roll võiks kogu selles protsessis edaspidi olla palju aktiivsem, see on meie jaoks kõigi jaoks, kõigile oluline. enne parlamendi heakskiitu ei saa siis, ei tohiks ähm, ajutiselt neid lepinguid äh, hakata rakendama, küsin, äh, mis õigustab sellist praktikat nende partnerite suhtes, ja kui tõesti Euroopa Parlamenti oleks läbirääkimistesse rohkem kaasatud, nagu ma soovisin, oleksin, oleksime ikkagi jõudnud samasugusele tulemusele, ei oleks ka piiratud Euroopa Parlamendi rolli. samuti huvitavad mind esimesed statistilised andmed äh, vastastikuse äh, liikumise suhtes nendest riikidest Euroopa Liitu ja vastupidi. mina olen igal juhul selle poolt, et parlament heaks kiidab need lepingud ja tahaksin kõiki äh, variraportööre tänada ja komisjoni äh, esindajad tänada ja veel kord tahaksin öelda aitäh juba ette selle eest, et komisjon meie küsimustele vastab suur tänu. Äh, suur tänu teile, proua Maria Gabriel, Anna Kuumes saab nüüd sõna. kadus mikrofon. on hea meel, Maria, et te olete jälle parlamendis ja tahaksin lugeda seda, eh, mille mu kolleeg, varireportöör on jätnud mulle. ta ei saanud kahjuks ise esimese mõttevahetuse eh, käigus kohale tulla. aga tal on omad mõtted nende lepingute kohta. võib-olla on, ei ole vaja nimetada seda, aga igal juhul see, see viisaliik, millest me räägime on äh, mõeldud selleks, et suhtlust kolmandate riikide ja Euroopa Liidu vahel elavdada. kindlasti aitavad äh, need viisakaid äh, kaasa ka koostöö tihendamisele kahe osapoole vahel. see mõjutab liikumist, aga, aga mõjutab ka majandusarengut, humanitaarvaldkonda, teadust, kultuuri ja nii edasi see äh, tugevdab ka inimestevahelisi suhteid äh, ning konkretiseerib seda meie äh, ühte aluspõhimõtet, nimelt kodanike vaba liikumist. praeguses etapis sooviksin lühidalt rääkida kolmest elemendist ainult. kõigepealt vajadus vastastikususe mehhanismi rakendada parlamendi jaoks on tähtis see, et lepingute täitmist jälgitaks ja Euroopa Parlament peab olema reguleeritud regulaarselt informeeritud sellest, kuidas neid lepinguid täidetakse, seda tuleb teha äh, institutsioonide vahelise koostöölepingu alusel. edasi äh, Euroopa Liidu jaoks on pidevalt Äh, tähelepanu all ka inimõiguste olukord. seetõttu on oluline, et me pidevalt ähm, informatsiooni vahetaksime ja mõttevahetusi korraldaksime. kolleeg Veržja, palun. suur aitäh, äh, proua esineja. mina omalt poolt tahaksin ka öelda, et mul on väga hea meel, et Maria on siin meiega. mul äh, on hea meel koostööd teha Mariaga, äh, me oleme ka rahul sellega. põhimõtteliselt olen mina selle poolt, et viisarežiim liberaliseeritakse. kui me vaatame teadusuuringuid sel teemal, siis on selge, et äh, lühiajalised viisad tekitavad palju, palju rohkem preemia äh, kui viisavabadus. ja nüüd põhimõtteliselt olen selle küsimusega siin nõus ja, ja ühinen täiesti nende märkustega, mille, millest rääkis siin Maria ja, ja Silvi ka. ise äh, tahaksin veel rõhutada seda, et äh, pärast lepingute sõlmimist tuleb ju äh, rakendamist jälgida, praegu on nad juba rakendunud, et tehtud, seda on tehtud ajutiselt, aga ilma meie nõusolekuta minu arvates ei ole hea, olenemata sellest, mis see motivatsioon oli, mingisugust erakorralist vajadust ei olnud ju selle, selleks, et need lepingud ilma parlamendi nõusolekuta ajutiselt rakendada või ellu viia meie oleme ju motiveeritud äh, selle ja oleme selle poolt, et, et turistide voog äh, suureneks, viisarežiim liberaliseeritaks, need on kõik äh, huvitavad turismipiirkonnad ka meie kodanike jaoks. seega no ma ei tea, milline selle paketi loogika siis on Vaikse ookeani riigid, Kariibi mere riigid ja siis nüüd Araabia Ühendemiraadid. ma ei tea, kas nad on selline turismipiirkond. Äh, ja veel äh, rõhutan seda, et me peame alati lähtuma vastastikususe põhimõttest. see peab olema meie juhtpõhimõte, seda, seda peab olema ka väljaspoole näha ja need olidki need üldised märkused samuti tõstatati siin küsimus saatkondadest, Maria rääkis sellest, see on viisapaketi tuumaks ja loodetavasti võetakse vastu ka kaks raporti projekti, mis on venima jäänud, puudutavad ka viisa, eh, viisarežiimi. Eh, et ja ma ei tea, miks need, need teemad on venima jäänud, aga tahan, et et need asjad edeneksid, praegu liiguvad küll asjad minu meelest õiges suunas ja mul on väga hea meel, et me saame Maria Gabrieliga koostööd teha, ootan nüüd septembrit, et me eh, saaksime kõiki, kõiki teemasid veel täpsemalt uurida, tänan. järgnevalt kolleeg Valero. Tack så mycket fru ordförande, det är lurarna på som gäller. suur tänu teile esimees. palun pange kõrvaklapid pähe, sest räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja. ma arvan, et äh, mida rohkem on meil viisarihtsustusprogramme, seda parem on. ma arvan, et see on oluline äh, kodanikele, et nad saavad piirideüleselt liikuda niivõrd vabalt kui võimalik, nii et väga hea, et meil on olemas äh, viisalepingud ja need on sõlmimisel ma olen kuulnud, et on väga palju tekkinud küsimusi eh, kodaniku staatuse kohta ja selle klausli kohta eh, ja raportöör on seda teemat ka käsitlenud, aga eh, me ei tea asjade hetkeseisu, nii et ehk saate seda valgustada. mis puudutab inimõigusi ja muid mureküsimusi selles piirkonnas Ühendemiraatides, siis äh, tahaksin küsida, kas olukord on liikumas sinnapoole, et inimõigustest peetakse rohkem pinni, kinni või äh, on hoopis äh, vastupidine tendents, praegu minu arust inimõigusi seal rikutakse ja kokkuvõttes võib öelda, et hea, et viisalihtsusprogramm on olemas, see on kindlasti vajalik ning need inimesed, kes seda vajavad, on väga sageli just inimõiguslased ning reisivad äh, just sellistel põhjustel. kui me räägime inimõigustest, siis äh, ei räägi me mitte ainult äh, Ühendemiraatidest, vaid ka teised riike puudutab see probleemistik. järgnevalt kolleeg Kienge, palun. aitäh, proua esinaine. ka mina olen väga rahul, ähm, et Maria tagasi on see teema on äärmiselt oluline teema. see äh, hõl-, kaasab meid, äh, meist väga paljusid, äh, viisa vabastusrežiimid on seotud ka selle tööga, mis meie siin parlamendis teeme. mina olen ka AKV delegatsiooni liige ja me oleme kontaktis olnud isikutega, kes pidevalt peavad ennast alandatuna tundma, nad jäävad alati hiljaks, mitte omal soovil, aga niimoodi ka meie tööd hiljuvad ja lükkuvad edasi alati. nii et ähm, kõik need aspektid, mida siin käsitleti, puudutavad ka läbipaistvust ja meie vastutust, äh, mis meil on isikute ees, äh, kellega me oleme kohustused võtnud meie peame suutma koostööd teha sellisel moel, et me töötaksime läbipaistvalt ja üksteisest lugupidavalt. sellised kokkulepped saavad hõlbustada väga paljud turismi, majanduslikku koostööd ja nii edasi. ja meil on äh, paljude nende riikidega väga palju kontakte. minu küsimus on järgmine, tahaksin teada, kas on võimalik võtta arvesse ka kõiki neid riike, millega meil on erinevad suhted, nagu näiteks AKV riigid, sest väga sageli on nad küsinud meilt, et me võtaksime parlamendi poolt endale kohustused või üldse Euroopa Liidu institutsioonid, kes tegutsema peaksid hakkama ma tean, et Maria töötab äh, väga tõsiselt, aga ma tahaksin teada, kas on ka teisi riike, Eh, mida saaks siia lisada või ootavad mõned riigid veel vastuseid, aitäh? suur tänu, täiesti optimaalne eh, üleminemine teise teema juurde, mida kolleeg praegu pakkus, aga kõigepealt on kolleegil komisjonist sõna. The... suur tänu, mõningate küsimuste puhul, mida raportöör esitas ja parlamendiliikmed ka. esiteks siis äh, reisidokumentide turvalisus, nii nagu komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ettepanekust lähtub, siis tõesti ka Riibi mereriikide puhul öeldi, et äh, väga tugev turvalisuse tase on ka Riibi mere piirkonna riikide äh, reisidokumentid, täpselt sama puudutab ka Vaikse ookeani saare riike neil on masinloetavad passid. see ei ole muidugi viisavabastussüsteemi jaoks äh, esimene ja oluline prioriteet, aga kindlasti hinnati need piisavaks teiseks, mis puudutab äh, kodanike ligipääsu nendes riikides, äh, jah, see ei ole ka jällegi esmane prioriteet, aga turvalisuse küsimused, julgeoleku küsimused, tagasipöördumise äh, protsent, seda kõike analüüsitakse hinnangu, hinna, mm, hindamise käigus. mis puudutab äh, Peedu ja Kolumbiaga kokkulepet, siis äh, need olid ka tippkohtumise teemaks juunis ja nüüd äh, oleme sisemenetlusi läbi viimas, need kirjutatakse alla ja siis ilmselt nad jõustuvad sügisel. Kirivata, Palaoga ja Tongaga on algsed kokkulepped sõlmitud nii et eh, edasi eh, toimub eh, nende formaalne allakirjutamine Solomoni saared, Marshalli saared ja Makro-, Mikroneesia. Nende puhul samuti läbirääkimised käivad. ma ütlesin, et need algselt jõustuvad erinevatel kuupäevadel mais, kuuendal mail näiteks, Araabia Ühendemiraadid kahekümne kaheksandal mail Kariibi ja Samoa ja Vanuatu ning äh, Timor-Lestes kahekümne kuuendal mail. nii et väga hiljutised äh, jõustumised ja komisjonil praegu ei ole arve veel äh, nende inimeste kohta, kes viisalihtsustusrežiimi all on reisinud. ühtne komisjon, kes seda lepingut haldama peaks, Euroopa Liitu esindab Euroopa Komisjon halduskomisjon on meie poolt, väga tihti need kokku ei tule, viisalihtsustuslepingutega on teisiti, sellepärast et viisavabadus on ju hoopis teistsugune põhimõte, see on vastastikune ja komisjon ei, komisjon siis esindab Euroopa Liitu. Araabia Ühendemiraadid, see ei olnud komisjoni ettepanekus, seda kaasotsustajate kokkuleppe järgi hallati. välisteenistus on andnud ülevaate inimõigustest nendes riikides ja kas teised riigid liituvad siin, tuletan teile meelde, et komisjon on juba öelnud, et käesoleva aasta lõpuks eh, tuleme välja ettepanekuga, mille eesmärk on siirat-, siire positiivsest negatiivsesse või negatiivsest positiivsesse nimekirja, nii et aasta lõpuks on see ettepanek ka olemas. suur tänu selle info eest, Maria. kas tahaksid veel korraks sõna? Euh, aitäh, ma tahaksin tänada komisjoni ja kolleege nende sõnavõttudest ja tõesti septembris on meil variraportööridega kohtumine ja siis me saame seda teemat edasi käsitleda, aitäh! Äh, suur tänu! kolleeg Veržea tahaks veel küsida jah, vabandust, aga minu arust komisjon ei andnud meile eriti palju vastuseid. nii et me tahaksime, et me saaksime üksikasjalikumat teavet, eriti just ajutiste lepingute kohta. ja ka inimõiguste küsimused, kas neid on hinnatud piisavalt ja me tahaksime seda hinnangut ka kuulda, see oleks väga huvitav, aitäh. Ähm, möchten Sie noch mal antworten, Frau Gallego? Kas tahaksite vastata? jaa, maybe on, on. ja mis puudutab siis, nagu ma ütlesin, komisjoni ettepanekust ei olnud äh, see Araabia Ühendemiraatide kohta, sest me ei saa hinnata seda ka, sest me ei teinud seda ettepanekut, aga inimõiguste dialoog toimub koos välisteenistusega ja ka koostöös Araabia Ühendemiraatidega, nii et neid küsimusi arutatakse. aitäh! viisaprogrammidega ei lahenda me kõiki probleeme, ütleb esinaine, aga oma panuse ehk saame ikkagi anda. suur tänu! edasi jõuame järgmise päevakorrapunktini, mis on kolmkümmend numbrilt. siin on ettekanne kolmest raportist. Äh, vahearuannete tutvustus kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitika osakonna poolt äh, ja järgmised äh, uuringud on tellitud. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini süsteemi alternatiivide edendamine. esiteks annaksin Madlin Kaalikile sõna, palun, et tulete meie juurde presiidiumile, hea meel, et olete siiapoole kõndimas. et anda meile lühikese kokkuvõtte selle kohta, milline on olnud esimene uuring ja peale seda räägime Euroopa Liidu koostööst kolmandate riikidega rändevaldkonnas ja kolmanda uuringu ettekandena kuulame ära teema uute võimaluste otsimine seoses tööalase ja majandusliku rände alaste õigusaktidega nii et äh, tänan mõlemaid äh, daame, te olete tulnud tänase viimase päevakorrapunktina meie juurde enne suvepuhkust veel rääkima ja ülevaadet andma. ning annan kohe sõna äh, prouadele Kilgile ja Kaalikile. Te olete kokku saamas praegu kümmet minutit kõneaega kahe peale, nii et annan teile kohe sõna. suur tänu ja väga hea meel on mul siin olla me oleme kokku pannud väga detailse raporti, mis avaldatakse õige pea. see puudutab äh, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini süsteemi alternatiivide edendamist. esimene küsimus, mida me endale esitasime, on jätkuküsimus sellele uuringule, mida me juba detsembris teile ette kandsime ja ette valmistasime nimelt, kuidas Dublini süsteem panustab äh, sellele, et pagulased ähm, ohtlikke teid pidi jõuavad Euroopa Liitu ja meie uuring vaatab seda, kuidas teadmised ja hirm Dublini süsteemi ees äh, pagulaste poolt äh, viivad selleni, et asüülitaotlejad püüavad vältida igasugust kontakti ametivõimudega Äh, nendes riikides, äh, kuhu nad Euroopa Liitu jõuavad. Nad kardavad, et äh, kasutatakse sunnimeetmeid, mis tähendab seda, et nad saadetakse koduriiki tagasi. isegi Kreekas, kus tegelikult on pandud piirang peale tagasisaatmistele millised äh, võimalused on siis äh, pagulastel ja põgenikel jõuda ohutut teed pidi? Äh, millised on tõkked ohututele sisenemistele Euroopa Liitu? ja meie raportis vaatame täpselt, kes siis ohutult jõuab Euroopa Liitu. see on seotud selle küsimusega, mida te juba arutasite viisanõudmiste kohta inimesed, eh, kellel ei ole vaja viisat, eh, tulevad ohutumat teed pidi Euroopa Liitu. Nad eh, võtavad näiteks Tuneesiast, Itaaliast kolmekümne viie euro eest siis praami, võivad Jordaaniast Pariisi lennata kolmesaja euro eest ja neil ei ole vaja hukkuda Vahemere lainetes, kui nad on maksnud vastavalt ÜRO hinnangul viis kuni seitse tuhat dollarit äh, sellise ohtliku reisi eest. milliseid võimalusi on siis ohutuks äh, saabumiseks Euroopa Liitu? Äh, kui ma lähen tagasi nüüd tõkete juurde, siis esimene tõke loomulikult on see, et Euroopa Liidu sisenemiseks on vaja viisat. teine tõke on see, et on sanktsioonid transpordiettevõtetele, kes toovad Euroopa Liitu inimesi ilma piisavate dokumentideta. ja need äh, transpordioperaatori sanktsioonid ongi need, mis äh, viisa äh, nõudmist peavad ning kui te vaatate asüülitaotlejate päritoluriike, siis top kümnes on ainult üks riik, kelle Äh, kodanikel ei ole vaja viisasid äh, Euroopa Liidu äh, sisenemiseks ja see on Serbia. mis on need mehhanismid, mida me saame kasutada selleks, et tagada ohutut sisenemist Euroopa Liitu? loomulikult võimalik on viisanõudmisest loobuda, sellest te just arutas, seda teemat te just arutasite. Euroopa Liidul on juba tegevus ka humanitaarse päästetegevuse vallas selleks, et päästa nii oma kodanikke kui ka kolmandatest riikidest pärit inimesi. me oleme teile ette valmistanud raporti aasta tagasi humanitaarviisade kohta ning selle kohta, kuidas see teema ja süsteem võiks töötada. ning meil on ka näiteid liikmesriikidest, kes eh, humanitaarviisasid eh, pakuvad. ning edasi eh, on küsimus olemasolevatest rändeteidest. kui asüülitaotlejad ei tule riikidest, kus on aina kasvav põgenemise, põgenejate hulk ning kui nendele riikidele on ka viisanõudmine, siis me näeme näiteks, et Iraagi ja Süüria kodanikud tulevad ohtlikke teid pidi läbi Vahemere komisjoni andmete järgi on just viiskümmend protsenti nendest inimestest paatidel aga ukrainlased äh, läbivad maapiiri, mis on palju ohutum. kui Süüria ja Iraagi kodanikud püüaksid läbi maa või üle maa tulla, läbi Türgi, Bulgaariasse näiteks, äh, nii nagu ÜRO raportid äh, ja Human Rights Watchi raportid näitavad, siis neid ootab väga tugev vägivald, inimesed on ka hukkunud Eh, tapetud ning nad eh, ei taha neid nii-öelda ohutuid teekondi ette võtta. meil eh, paluti ka uurida meie raportis seda, millised on vastuvõtukeskused, Euroopa Liidu vastuvõtukeskused ja tahaksin teile tuletada meelde, et vastavalt AMEF-i pagulaste fondile Äh, vastuvõttu rahastab Euroopa Liit, äh, vastuvõtukeskusi rahastab Euroopa Liit ning võib öelda, et äh, kõik vastuvõtukeskused liikmesriikides on just Euroopa Liidu omad. meile tekitab muret sunnimeetmete kasutamine asüülitaotlejate vastu ja meie raportis rõhutame ka seda, milline on vajadus tagada, et kõik vastuvõtutingimused, mis Äh, tagasisaatmise ja vastuvõtmise tingimuste direktiivis on kirjas, äh, saaksid ka täidetud. meil paluti ka vaadata lühidalt äh, väljaspool Euroopa Liitu asuvaid vastuvõtukeskusi ja me tahaksime veel kord Euroopa Parlamendi inimeste tähelepanu pöörata kõikidele nendele argumentidele, mikspärast sellised keskused on väga halb mõte ja kes ei, ja et need ei tööta. annan nüüd sõna Madlen Kallikile, minu kolleegile. suur tänu, esinaine. teine osa sellest raportist äh, küsib, milline on äh, positiivsete asüüli otsuste vastastikust tunnustamist äh, Euroopa Liidus negatiivseid otsuseid praegu tunnustatakse vastastikku vastavalt Dublini määrusele. inimene see saadetakse tagasi, kui ta ei ole saanud asüüli. ja eh, ehk võiks olla raamistik eh, positiivsete otsuste tuva-, eh, vastastikuseks tunnustamiseks siseasjades näiteks on väga tavapärane selline menetlus, näiteks õiguskaitse ja vahistamismääruse puhul on Euroopa Liidu ühtne harmoniseeritud süsteem, aga asüülitaotluste vallas mitte. vastastikuse tunnustamise äh, süsteem äh, asüülile võiks tulla Euroopa Liidu äh, toimimise lepingu artiklist seitsekümmend kaheksa, mis on õiguslik alus ühtseks asüülipoliitikaks, nii et korralik või sobiv staatus antakse kaitset vajavatele inimestele Euroopa Liidus, see peaks olema kooskõlas äh, Genfi konventsiooniga äh, ja selle eesmärk peaks olema luua ühtne äh, asüülisüsteem, mis annab ühtse asüüli staatuse, mis on kehtiv igal pool Euroopa Liidus vastastikune positiivsete otsuste tunnustamine viiks meid lähemale harmoneeritud süsteemile, see parendaks ja tugevdaks ühtse Euroopa Liidu asüülisüsteemi toimimist, eh, mis on seoses eh, tuumväärtustega ja põhiõigustega, sealhulgas vaba liikumisõigusega Euroopa Liidus. see aitaks ka pädevusi arendada nendes liikmesriikidesse, kus seda kasutatakse. ja veelgi rohkem see pehmendaks Dublini süsteemi negatiivseid aspekte, äh, muuhulgas äh, tähendaks see ka seda, et need inimesed, kes on äh, ühe riigi vastutada inimeste vastuvõtmise mõttes, peab, peab pakkuma ka kaitset see riik viieks aastaks sellele konkreetsele inimesele. et vastuvõttev riik ei ole tingimata see riik, kus inimesel on äh, kõige tugevamad suhted või kus tal on äh, võimalus integreeruda sellesse ühiskonda kõige paremini. Äh, see võiks aidata Dublini süsteemi rakendamise vigasid parandada. me oleme selles raportis uurinud kahte võimalust, kuidas vastastikust tunnustamist saaks Euroopa Liidu õiguse järgi teha esimene võimalus, mis tähendaks nõudmist, et asüüli staatust tunnustataks kohe, kui otsus on välja antud ja liikmesriik B peaks andma välja grandi äh, põhi või õigus siis põgeniku äh, toetamiseks. see tähendaks äh, maksimaalselt vaba liikumise põhimõtet pagulastele ning äh, ka lisakaitse saajatele. ning see oleks ilmselt kõige lähedasem ka aluslepingutele. selle piirang on muidugi see, et äh, nähakse seda, et need riigid, kes pakuvad paremaid elutingimusi ja kõrgemat kaitset nendele pagulastele, äh, saavad ka rohkem inimesi. ning see on üks põhjus, mikspärast me argumenteerime, et see soovitus, sealhulgas ka teised äh, soovitused, äh, nõuavad seda, et praegused asüülikohustusi võetaks tõsisemalt ja rakendataks täielikult Euroopa Liidu territooriumil tervikuna. teine võimalus, äh, mida me oleme ka kaalumas, on see, mis ei tähendaks nii palju muudatusi õigussüsteemi kaks aastat pärast selle staatuse saamist on tal võimalus minna teise liikmesriiki, viis aastat, mis on siis pikaajalise elamisloa direktiivis kirjas, muututakse kaheks aastaks. nii on inimestel võimalik minna nendesse riikidesse, kus neil oleks võimalus paremini integreeruda ühiskonda. ja samal ajal muidugi peavad nad ikkagi ise ka andma oma panuse Äh, integreeruda nendesse riikidesse, mis on neile kaitset andnud. Äh, sellise korralduse järgi oleks võimalus endiselt jätta paika ka tänased tingimused, äh, eeldused selle kohta teise riiki minemiseks ning välja arvatud humanitaarjuhtumitel. edasi alternatiivid Dublinile, väga päevakohane praegu siin on erinevaid võimalusi, mis on arutelu väärt. esiteks radikaalne samm et loodaks Euroopa Liidu migratsiooni, asüüli ja kaitseagentuur, millel oleks võimalus asüüli äh, taotlusele vastata ükskõik, kus kohas nad selle avalduse Euroopa Liidus teevad ning äh, võimalus oleks siis jagada need ka liikmesriigile vastavalt kriteeriumitele, mis on Euroopa Liidu õiguses äh, ka sätestatud. teine võimalus on see, mida ka vabakonna organisatsioonid on ette pannud, et inimestel on vaba valik vaadata, kus kohas nad kaitset tahavad. aga see ei ole liikmesriikidega väga, liikmesriikides väga populaarne ja ilmselt praeguses olukorras, poliitilises kliimas vähemalt läbi ei lähe. kolmandaks oleks eh, pärast eh, vastastikust tunnustamist eh, pagulaste ümberjaotamine või ümberasutamine ja viimane asüülitaotlejate ümberjagamine äh, vastavalt äh, kvoodile või äh, võimalustele, majanduslikule jõule, inimeste arvule riigis ning ka sidemetele, mis pagulasel võivad olla selle liikmesriigiga. viimane osa sellest raportist vaatab, kuidas parandada finantstoe võimalusi Äh, riigid on praegu väga suure surve all, mõned neist ei suudagi vastata nendele väljakutsetele. üks äh, asi, mis on kõige lihtsam äh, õigusalasest aspektist, hädarahastus tuleks suurendada, mis praegu on asüülifondi all. loomulikult seda on juba suurendatud, nagu te väga hästi teate eelmise perioodiga äh, võrreldes Euroopa pagulasfondist, aga praegu tundub, et need äh, ressursid, mis survel olevates riikides on, ei ole piisavad selleks, et äh, oma vastutust kanda, mis neile on õiguse järgi antud. teine võimalus oleks siis Euroopa Liidu eelarvest eesmärgikohane fond, mis aitaks siis rahastada seda solidaarsust, Mm, ja võtta seda vastutust. kõige kolme juhtumi puhul ütleme meie, et selline rahastamise suurendamine eh, peaks kaasas käima meetmetega, kus oleks sihtotstarbelised eh, nende vahendite jagamine, peaks seirama, et neid rahasid korralikult kasutatakse ja eesmärke täidetakse, aitäh! suur tänu ja suur aitäh kõigepealt teie äh, kommentaaride eest, et esimene võimalus oleks rohkem raha anda, mina olen eelarvekomisjonis ja ma saan aru, et igasugune eelarve suurendamine ei ole rõõmuks neile, kes raha sisse maksavad, ütleb esinaine. nii et äh, väga põnev küsimus, kuidas sellega ümber käia. Äh, nüüd oleme juba ajast maas, kas kolleegidel on küsimusi, on küsimusi ilmselt? proua Koomes, palun I will uh, shorten it. aitäh, ma üritan teha lühidalt. rahastamistoe küsimus on väga oluline. ma tean, et minu riigis, mis on üks riikidest, kus võetakse vastu vähem pagulasi, sest nad ei üritagi meie juurde tulla nii palju kui teistesse riikidesse. samas ka seetõttu, samas kui teistel põhjustel. aga ma tean, et piirkondade linnapead, mis on olnud väga ülerahvastatud ja mis on ülerahvastatud ka majandusliku kriisi tõttu, nelisada kaheksakümmend viis tuhat isikut on viimase nelja aasta jooksul me riigist lahkunud. Need piirkonnad äh, kindlasti oleksid väga rahul, kui nad saaksid pagulasi ümber asustada eriti neid, kellel on äh, suur häda või ka sisserändajast töötajaid oleksin nõus äh, vastu võtma, kui need saavad piisavalt tuge. kui nad paigutavad nad äh, piirkondadesse, kus on isegi eluasemeid ja maad neile anda. nii et see on põhiküsimus, millega peaks tegelema ja meie Euroopa Parlamendis saame siin survet avaldada, see saab olla stiimul äh, et ümberjaotamine saaks muutuda vastuvõetavaks. suur tänu, nüüd saab sõna proua Veržia. aitäh, proua esinaine, ma tahaksin äh, teid tänada tehtud töö eest, äh, külalised, väga paljud need äh, soovitused, mis te välja tõite, on kooskõlas nende ettepanekutega, mis me oleme siin komisjonis teinud aga ma tahaksin äh, natukene süvitsi minna. võttes arvesse seda, mida ütles äh, proua Holmeier, siis on see nõukogu äh, roll, mitte meie roll, arveldada survet eelarve küsimustes, eelarve suurendamise puhul. nii et kindlasti olen esimene äh, roll selles, et äh, käia kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, et veenamaks äh, osasid inimesi, sellepärast et Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel äh, satub see alati vastuoluliseks küsimuseks, kui meil on läbirääkimised, aga seda tasuks ikkagi teha ja see, mis Anna ütles, on samuti väga oluline, sest Prantsusmaal on, on meil olnud väga palju positiivset kogemust väikestes külakestes nii et äh, selline piirkondlik koostöö ja, ja kommuunide vaheline koostöö võiks võimaldada meil asju edasi viia, sest absoluutarved äh, on sellised, mida on natuke raske käsitleda, aga kui niimoodi konkreetsemalt töötada koha peal, siis saab võib-olla näidata, kuidas on võimalik seda küsimust positiivselt lahendada, sest praegusel hetkel on see täielikult tupikus, aitäh. kolleeg Invalero Pro,. Äh, proua äh, Valero, palun Eh, aitäh. ma leian, et eh, teid oli väga hea kuulata. ja ka neid lahendusi, mis te välja pakkusite, oli väga huvitav kuulata, aga arutelust on näiteks eh, puudu liikmesriikides vastuvõtu eluaseme tingimused, kui teil on varjupaigataotlejad ja pagulased ja äh, neil on võimalus valida riiki ja kui me võiksime tugineda rohkem nende eelistustele ja nende soovidele, siis need tingimused, mil neid vastus võetakse, peavad olema õigel tasandil, siin on väga palju veel ära teha. proua Kuenge, aitäh, ka mina tahaksin tänada teid äh, ettekannete eest, mida me siin kuulsime, nende presentatsioonide eest see, millest te täna rääkisite, on väga kasulik ka meie töö jaoks, mida me siin Euroopa Parlamendis teeme. me üritame panna paika Vahemere poliitika, mis oleks holistliku lähenemisega, nii et äh, ma võtan arvesse väga paljud neid punkte, millest te rääkisite, meie tahame ju tulla välja konkreetsete ettepanekutega ning niimoodi on võimalik lahendada väga palju küsimusi esimene punkt, mida tahtsin rõhutada ja mida, millega tuleb aina rohkem tööd teha, see on siis parimate tavade va-, vahetamine sektorites, mida te siin välja tõite. aga eriti see viimane sektor, te rääkisite fondidest. ma leian, et kõige parem kasut-, vahendite kasutamine peab tuginema sellele, millised on parimate praktikade vahe, vahetamine piirkondlikult äh,, niimoodi oleks võimalik piirkonna tasandil äh, protsessi edasi viia ja niimoodi on võimalik süsteemi sisse viia ühte asja, mis on juba kinnitust saanud kusagil mujal. nii et äh, see töö, mis te välja pakute, peab äh, saama laialdase heakskiidu, aitamaks ka neid liikmesriike, kes on raskustes. mis puudutab vahendeid selle punktiga tuleb ka te tegutseda, reformid kõikides liikmesriikides on oluline, sest korruptsioonivastane võitlus, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus peab viima selleni, et meil on rohkem vastutust äh, ja läbipaistvust fondide kasutamisel. Need rahad, mis peavad jõudma pagulasteni või sisserändeni, jõuavad lõpuks kellegi teise taskusse hoopiski kes äh, on äh, kasutanud ära seda kasutavad populistid väga sageli ära, kui raha ei jõua sinna, kus ta jõudma peab. ja tahaksin lõpetada veel ühe punktiga, varjupaigataotluste vastastikune tunnustamine, see on meil praegu puudu ja sellega tuleb tööd teha, aitäh. Ähm, ma tahaksin ise teha veel ka kaks märkust, ütleb äh, proua Holmajärv, mis mulle pähe äh, kargasid. Äh, ümberasustamine ei ole üldse siin kõneks tulnud, see on ju legaalne võimalus pagulastele, võimalus pakkuda siia tulla. ja teine asi, mida peaks nägema liikmesriikide vaatenurgast, kuidas liikmesriigid saaksid toetust ja abi anda, sellepärast et äh, Dublini süsteem on läbi kukkunud ka osaliselt sellepärast, et äh, liikmesriikide sees ähm, mõnel on väga hästi välja töötatud asüülisüsteem, äh, teises aga seda pole üldse olemaski. nii et ka siin on ilmselt need küsimused, mis väga olulist rolli mängivad, et kas vastuvõtuvõimekus ja integratsioonivõimekus liigis üldse olemas on, nii et kaks märkust minu poolt. kas tohin teid nüüd paluda kommentaarideks väga-väga lühidalt ja siis läheme teiste teemadega edasi? Thank you very much for the very useful suur aitäh nende kasulike tähelepanekute eest minu arvates on väga oluline, Madlen, kommenteerida neid ähm, ressursse, mida meil vaja läheb. siis, kui me räägime vastastikusest tunnustamisest, ümberasustamise puhul äh, ma arvan, et seda on teatud määral ka kajastatud siis, kui me rääkisime humanitaarviisadest, nimelt mille võiks olla see siis süsteem, mis võimaldab inimestel viisaga Euroopa Liitu tulla siis pagulase staatust taotleda. palun. jah, see vastumeelsuse vahendeid eraldada on võtmeküsimuseks, see teeb muret nõukogule ka, kui nõukogu arutab praegu komisjoni hiljutist ettepanekut. see puudutab kogu seda süüditaotlejate temaatikat, selleks, et tulemusi saavutada, on äh, Äh, on vaja mõelda ka, milline see asüüli väljakutse tegelikult Euroopa Liidu jaoks on. see on kollektiivne väljakutse, nii juriidiline kui praktiline ja liikmesriigid ühepoolselt ei suuda siin midagi ära teha kui me nüüd äh, suudame seda mõista, siis, siis ilmselt on võimalik ka äh, ressursse leida ja suunata sinna, kus nad on vajalikud. see ei pruugi alati olla harjunud suund, äh, teatud geograafiline piirkond, näiteks Saksamaa, me peame ka Kirde Euroopa Liidu territooriumile mõtlema, kus on oma maasurve. igal juhul on vaja, et meie ühine asüülisüsteem toimiks. raportis on mitmed detailsed ähm, soovitused. kuidas tugevdada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivi vastuvõtutingimuste kohta ja seal räägitakse sellest, kuidas on võimalik seda liikmesriikide tasandil taha, aga kuidas on võimalik luua Euroopa Liidu ülene toetus pagulasstaatuse taotlejatele. raport äh, sisaldab ka Euroopa Komisjoni ettepaneku analüüsi ümberasustamise kohta, äh, seal on välja toodud mitmed positiivsed elemendid, aga äh, Ehm, me oleme esile toonud ka selle, et, et meil on jätkuvalt vajadus teavitada ka süülitaotlejad, see on praktilise tähtsusega küsimus. Dublini süsteem on, on mitmes osas ennast mitte õigustanud, sellepärast et eh, mitmed eh, või paljud asüülitaotlejad tegelikult saavad sellest et mööda hiilida sellest Dublini äh, süsteemist ja vastastikune tunnustamine. Itaalia eesistujamaana soovis seda süsteemi äh, edendada. omal ajal ta ei saanud võib-olla nii palju tähelepanu, kui ta oleks pidanud saama. see ei ole mitte ainult poliitiline küsimus, vaid tehniline küsimus, mida tuleks analüüsida, sellel võiksid omad Ähm, tagajärjed olla, seega tuleb analüüsida, milline on meie juriidiline lähtepunkt, aluslepingud ja sellest lähtudes peabki Euroopa Liit seadma oma lühiajalised ja pikemaajalised eesmärgid. suur aitäh, ütleb äh, esinaine. Äh, ma võin nüüd teid vabaks lasta siit Ähm, laua tagant. soovin teile head suvepuhkust. ja nüüd kutsun siia järgmised kolleegid. Bei dieser Studie geht es um die EU-Kooperation mit Drittstaaten im, auf dem Gebiet der see puudutab Euroopa Liidu koostööd kolmandate riikidega rändevaldkonnas. härra Tõbraige, ma näen juba, et ta tuleb siia Ähm, ma annan teile kõigile kokku kümme minutit kõneaega, nii et kolleegid saaksid küsimusi esitada. Quickly the change of names hmm?. Could you please give me your real name because you are not Mr De Bruyke, I was informed palun, kas te ütleksite, kuidas, äh, kuidas teid kutsuda? härra Martin on siin, jah? ja mul oli siin kirjutatud ka härra De Brecker, aga mul on mõlema üle hea meel. kes soovib alustada? kas või? Thank you very much, it's uh, suur tänu. meie eeluuringu tutvustamine täna siin komisjonis on meie jaoks suureks auks, nagu te näete Ehm, meil on terve uurimismeeskond, kes tegeleb suhetega kolmandate riikidega. meil on rände- ja asüülivõrgustiku ehm, meeskond ja siis on ehm, professor De Breuker, pro-, Kristiina Odasa ja Mart-, Ivan Martin ja mina ka. nüüd alustan äh, äh, konteksti tutvustamisest. nimelt, kuidas Euroopa Liit saaks ellu viia oma äh, üldise lähenemise rändeküsimustele. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad välispädevusi jagama, sest see on väga vajalik nüüd meie uurimuses on kaks osa, me käsitleme kõigepealt äh, koostöösuhteid poliitilisest äh, ja juriidilisest aspektist. oleme kirjeldanud ka, milliseid õppetunde on Euroopa Liit saanud, teatud kahepoolsete lepingute näiteid on toodud ja teine osa sisaldab siis erinevad koos, erinevate koostöövormide hindamist. oleme hinnanud siis sisulist dimensiooni eesmärke, samuti äh, plusse ja miinuseid äh, kõikide instrumentide puhul ning samuti oleme jälginud, kas on toimunud mingisugune edasiminek institutsionaalsel äh, koordineerimise tasandil seega me oleme Marokot, Tuneesiat ja Moldovat analüüsinud, siis suhteid nende riikidega ja mina tahaksin Euroopa Liidu koostööinstrumentidele keskenduda poliitilisest, juriidilisest ja operatiivsest aspektist ning minu kolleeg härra Ülem räägib siis nendest instrumentidest, mis võimaldavad koostööd rahastada ja me püüame ka vastata nendele konkreetsetele küsimustele, mis teie saatsite meile enne tänast koosolekut. kõigepealt eh, ülevaade koostööinstrumentidest kolmandate riikidega ehm, kui me poliitilisest aspektist räägime, siis meil on regionaalsed kahepoolsed äh, dialoogid, mobiilsusagenda ja ühise äh, mobiilsusagenda, kõik sisaldavad ka üldisi kokkuleppeid äh, rände kohta, meil on olemas ka äh, koostöölepingud, viisarežiimi lihtsustamise lepingud ning regionaalsed kaitseprogrammid, need on täiesti uued, Frontexi lepingud, igasugused EO, EASO äh, välistegevuse lepingud. Äh, oleme hinnanud nendele instrumentide geograafilist usaldust, ulatust, äh, nende rakendamist. ja väga oluline on võrrelda siis neid instrumente seoses nende eesmärkidega, mis on seatud. selles suhtes on kahepoolsed regionaalsed dialoogid, mobiilsuspartner, partnerlused, kõik need ähm, äh, instrumendid, mis, mis on sellise üldise iseloomuga ja neid võib rakendada samaaegselt. oleme kindlad, et illegaalse immigratsiooni kontrollimiseks on oluline esimene sammas Äh, viisarežiimi kontrollimine, aga tegelikult mingisugust töö, töö, tööjõul legaalse liikumise soodustamise mehhanismi, konkreetset mehhanismi ei ole olemas. Äh, peab ütlema, et piirihaldus ja tagasi, tagasisaatmine ähm, nii kõnelejat manitseti ja paluti tal rääkida natuke aeglasemalt esinejana ütleb, et kuna meil on tõlge, siis peab rääkima mõõdukas tempos. teine sammas on kõige integreeritum ja keskendub selgelt tagasivõtmispoliitikale ja piirihaldusele. selles osaleb Frontex, see puudutab äh, koostöö assotsieerumislepinguid, siis on meil kolmas ja neljas sammas ka GAM-is. eesmärk on äh, rände haldamist maksimeerida. Ähm, äh, meie leid on siis see, et, äh, et seda sammat, sammast ei ole põhjalikult veel ära kasutatud, ei ole kasutatud kõiki tema võimalusi. sama puudutab ka neljandat sammast ja rahvusvahelist kaitset. me oleme täheldanud, et need üldised äh, instrumendid on oma iseloomult poliitilised konkreetsed spetsiifilised instrumendid on siis mingid kas operatiivsed lepingud või ähm, õigusaktid, mis on juriidiliselt siduvad ja need on võtnud vastu Euroopa Liit äh, või siis Euroopa Liit ja liikmesriigid. Äh, mingit erilist vahet poliitilistel instrumentidel juriidiliselt siduvatel lepingutel ei ole need äh, siduvad kokkulepped on nii-öelda materiaalõiguse osa äh, ja meie peame seda pehmeks õiguseks. assotsieerumislepingud, mobiilsuspartnerlused, need on oma iseloomult äh, küll teistsugused, aga tagajärg nende rakendamisel võib olla samasugune kui eelnimetatud kokkulepetel. oluline on arvestada seda, et ähm, sammaste äh, põhieesmärgid on sarnased ja regionaalsed dialoogid kattuvad äh, nii idanaaberriikidega kui Aafrika riikidega peetavas dialoogis. Äh, oluline on pagulaste kaitse suurendamine erinevate instrumentide kaudu, regionaalsete kaitseprogrammide, mobiilsusprogrammide kaudu ja isegi viisarežiimi liberaliseerimise kaudu. peab tunnistama ka, et liikmesriigid ei ole piisavalt kaasatud regionaalsete dialoogidesse ja mobiilsuspartnerlusse regionaaldialoogis võiks näiteks palju vähem kohtumisi korraldada, kuid need peaksid olema konkreetsemad, nii et nad tooksid lisaväärtust. jällegi kõik sõltub sellest, kust, kustpoolt vaadata, kas välissuhete seisukohast või siseasjade perspektiivist. oluline on regulaarne osalemine dialoogis järgmiseks mobiilsusest partnerlusest. liikmesriikide algatused äh, võiks välja vahend, vahetada näiteks äh, mitmepoolsed projektid, äh, mis hõlmavad mitut riiki. see annaks teatud lisaväärtuse, mitte nii nagu praegu, et igal pool on kahepoolseid algatusi kolmanda riigi ja liikmesriigi vahel. ja nüüd mobiilsuspartnerlus peab vastama meie huvidele, aga tundub, et nende rakendamine ei ole tasakaalustatud erinevate komponentide osas. tuleks ajakohastada meie tulemustabelid, jälgida, millised on õigustatud sisserände võimalused, suurendada projektide arvu, tegeleda rände ja arengupoliitikaga seostatult ning ähm, tuleks ära kasutada ka AMIF-i võimalusi, mobiilsuspartnerluse rahastamisvahendid. partnerid on sageli erinevate huvidega, nende kaasamismäär on äh, erinev läbirääkimistesse kaasatus on väga oluline samas äh, ja nagu ma rääkisin, tähtis on ka regionaalprogrammide edendamine, komisjon on huvitatud nendest. meie arvates on need liiga üldised ja see tekitab teatud äh, probleeme planeerimisel ja mõjuhinnangu koostamisel, koordineerimine on puudulik, äh, eriti seoses humanitaarabi andmisega ei ole tunda ka eh, omanikutunnet kohtadel. Euroopa Liit eh, rahastab programme, mida eh, ÜRO põgenikeamet ellu viib ja meie oleme nagu täiendav komponent. üldiselt muidugi on võimalik võimekust kohtadel suurendada, aga meie arvame, et, et meie mõju on siiski piiratud rahastamist on äh, suurendatud. oluline on ähm, kammi ellu viia, sellest ajast saadik, kui kamm loodi, on, on püütud järjepidevalt selle poliitilist raamistikku täiustada. kindel on see, et on vaja täiendavat, täiendavaid investeeringuid ning mõjuhinnangut, mis oleks täpne ja korrektne tuleb välja selgitada, kas meie partneritel on meie edusamm, meie edusammud ka mingit mõju avaldanud. ja nüüd tänan kolleegile sõna, kes räägib rahastamisest eh,. Por respeto a los intérpretes también eh,. Eh, en cuanto... räägin hispaania keeles, ütleb kõneleja. mis puudutab eh, varjupaiga ja sisserände eh, Äh, alast koostööd, siis tegemist on üsna äh, pikaajalise protsessiga ning äh, kõik see on meie arengukoostöö keskmesse sattunud ja samuti ka poliitilise koostöö keskmesse. ja selle tulemus on järgnev meil on selline olukord, on, nagu te näete siin slaidilt, meil on neli peadirektoraati Euroopa Komisjonis, mis on väga aktiivsed antud tegevustes. Defco, Home, NER ja välisteenistus. meil on väga palju erinevaid instrumente kõikide nende partnerriikidega, kes tahavad varjupaiga ja sisserände küsimustes koostööd teha meil on kuni kuusteist erinevat äh, instrumenti, et rahastada tegevust antud valdkondadesse, nii et äh, nähtavus on piiratud ja siin on ka väga palju kattuvust. kuni kahe, praegu kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on meil uued temaatilised programmid äh, globaalsete väljakutsete osas ja siin migratsiooni ja varjupaiga osas on kolmsada kaheksakümmend neli miljonit eraldatud. see on natukene vähem, äh, praegu on siis kolmsada nelikümmend neli võrreldes äh, varasemaga, mis, kus need rahastamised olid natuke suuremad. mis puudutab äh, neid rahastusvahendeid, ning äh, samuti äh, siseasjade peadirektoraadi äh, tegevust, siis on meil erinevad instrumendid, ähm, nagu näiteks varjupaigarände ja lõimumise fond ning äh, nende puhul sõltub kõik programmidest, mida välja arendatakse, geograafilised fondid äh, kahepoolsete kokkulepete puhul, Nigeeria, Maroko ja veel vähesed näevad äh, koostööd Euroopa Liiduga oma prioriteedigana. aga teen nüüd väga kiiresti ja vaatan läbi Te näete siin seda, kui oluline on koostöö antud valdkondades Defco peadirektoraadi raames on, me oleme koondanud väga palju erinevaid andmeid sisesede peadirektoraadi kohta, me ei tea täpselt, äh, millised summad on läinud välistegevusse kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastane, üks miljon aastas, kaks tuhat kolmteist me, äh, sel oli see antud summa, kaks tuhat viisteist on see summa juba suurenud, mis lähevad varjupaiga sisserändefondidesse, ning on väl-, globaalsed väljakutsed ja nii edasi, et te näete, et siin on kahe tuhande üheteistkümnendal aastal väga järsk tõus meie idapartnerlus eh, riikide rahastamise osas. järgmisel slaidil näete te meie geograafilisi prioriteete Euroopa Liidu väliskoostöö alal naabruspoliitika kakskümmend protsenti Ida-Euroopasse ja siis see Bordeaux värv, see on Põhja-Aafrika, ookrivärv on Sahara-alune Aafrika see on siis kuuskümmend kuus protsenti on nende piirkondadega, on koostöömäär siis Aasia, Ladina-Ameerika, siin on väga vähe rahastust. ja lõpetuseks, viimaselt slaidilt saate te näha, kuidas need fondid jagunevad kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üksteist temaatiliste prioriteetide kaupa umbes. umbes kolmkümmend protsenti siis on suunatud see ebaseadusliku sisserändega äh, võitlemiseks äh, umbes nelikümmend protsenti rahvusvahelise kaitse andmiseks, ähm, neli protsenti on läinud äh, seadusliku sisserände toetamiseks ja nii edasi, aga see on meie infokampaaniates saanud väga palju kajastamist. meie peamine eesmärk on sisserändajate õigusi kaitsta ka ilma neid kauds-, otseselt äh, kaitsmata. ja nüüd edasi, mis puudutab meie uurimust, siis oleme üritanud äh, siseasjade peadirekti andmeid ka siia koondada, see ei ole sugugi lihtne ülesanne, väga sageli meil ei ole neid alusandmeid, mida meil on vaja analüüside läbiviimiseks, ehkki meil Defco puhul need andmed on olemas. suur tänu kõigepealt teile kahe presentatsiooni eest Äh, Anna Komes saab sõna. Ähm, aitäh. Ähm, kui mina olin alaline raportöör äh, Liibüa puhul Gaddafi päevadel, siis minu kogemused näitavad, et mis puudutavad Euroopa Liidu lähenemist läbirääkimistel raamkokkulepete sõlmimiseks, siis kõik sõltus tagasivõtulepingust ja puudus mõistmine, mis oli poliitiliselt mängus, see mõistmine puudus siis liikmesriikides ja see oli täiesti kohutav. sest mõistagi me räägime režiimidest nagu Gaddafi oma, mis oli äh, ÜRO äh, pagulaste ülemvoliniku välja saatnud, aga see, mis seal praegu toimub, ei ole mingi üllatus, see oli tavapärane juba Gaddafi päevadel nii et põhimõtete puudumine on üsna šokeeriv. ma ei usu, et midagi eriti muutunud on võrreldes selle ajaga, kas praegu on põhimõtete puudumine väga valdav ja ei soovita võtta vastu neid, kes äh, abi vajavad, minu küsimus on mis puudutab nüüd siis neid äh, seaduslikke mooduseid, kas liikmesriigid äh, mõtlevad selliste võimaluste peale, kas on mõni liikmesriik, kellel on selline seaduslik sisserände tee, milline on see olukord praegusel hetkel? Ähm, mul oleks ah,, proua Kinge kõigepealt. Grazie eh, aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööre sõnavõttude eest. aga ma leian, et väga palju tööd on veel ees, sest praegusel hetkel ei ole väga selge, milline on seos varjupaiga sisserände ja rahvusvahelise koostöö vahel. me näeme seda juba liikmesriikide tasandil, kus siseminister ja välisminister, kes koostöö eest vastutab, ei tee koostööd Nad tulevad välja erinevate programmidega ja mul on küsimus, kuidas on võimalik nii olulist teemat kaasata ühe teise ministeeriumi valduse alla, kui neil ei ole omavahel integreeritud poliitikat, nii et lisaks sellele, mida teie siin meile rääkisite, on mul see küsimus siis. ja teine küsimus, mida ma tahtsin käsitleda, noorte teema, see on väga oluline, võttes arvesse rahvusvahelist koostööd ma leian, et praegu, kui me peame tublisti tööd tegema selleks, et võidelda siis ebaseadusliku sisserändega, Anna juba rääkis siin äh, seaduslikest võimalustest, aga peame vaatama, kuidas on võimalik investeerida koostöö äh, kaudu nendes riikides, anda võimalust noortele, kes on väga suure protsendimääraga nendes riikides, Aafrikas, Sahara-aluses Aafrikas, kust nad kõik pärit on. aga peame olema teadlikud, et koostöö kaudu on meil võimalik muuta ka kriteeriume ja eesmärke selleks, et investeerida ettevõtlusvaimu, noorte võimekusse, oskustesse arendada pädevusi nende oma riikides, aga paraku kõike seda ei tehta. ja see, mis me praegu näeme, need laevad, mis upuvad, need on kõik noored inimesed, kes seal upuvad. me peame mõista andma, et midagi siin ei toimi nii et kui meil on täna selline instrument, siis me peame vaatama kõigepealt, mis praegusel hetkel toimub, noorte põgenemine kuidas mõjutada noori, kuidas anda neile hea juhtimise oskused, väga paljud fondid ei jõua üldse nendeni ja kui nad põgenevad, siis nad põgenevad diktaatorite eest, põgenevad seetõttu, et on valitsejad, kes jäävad väga pikalt oma võimu kohale kinni ja me peame toetama uut klassi aga paraku kõiki neid teemasid ei käsitletu üheskoos, nii et minu üleskutse on nimelt see, kuidas äh, tagada integreeritud poliitikat, et sisepoliitika ja välispoliitika oleks ühendatud, siin ma ka lõpetan, sest see teema kütab minu jaoks väga palju kirgi, ma suhtun sellesse väga kir-, kirglikult, äh, nagu ma tahaksin teada, kuidas äh, nende põhiküsimustega, probleemidega tegeleda, aitäh! suur tänu! palun kaks küsijat teha lühidalt, sellepärast et meil on veel üks uuring, mida peaksime ette kandma ja muidu lihtsalt ei jõua kaks kõnelejalt midagi ette kanda. proua Valero, palun. aitäh, ma teen ka lühidalt, mul on üks küsimus, puudutab Maroko fonde. millised tagatised meil on, võttes arvesse, et tagatised selleks, et neid äh, fonde ei kasutataks äh, ebaseaduslikel põhjustel. härra Jurek. <clears throat> aitäh, ma tahaksin esitada küsimuse, me oleme väga kuulnud praegu asjade finantsküljest, aga mind huvitavad sisserände praktilised aspektid praktilised aspektid sisserände puhul nendest riikidest, kus praegusel hetkel äh, annavad äh, kõige suuremat alust rändevoogudeks. Ehm, Aafrika sarvest äh, Araabia Ühendemiraatidesse, Saudi-Araabiasse ja Eritrea kristlaste küsimus samuti tahaksin rohkem teada selle kohta, kuidas saaks praktiliselt pagulasi kolmandates riikides aidata, aitäh? Ich mache jetzt noch den Abschluss ähm, on nüüd äh, teen äh, ettepaneku, et äh, kuna on öeldud seda, et Aafrikas ei ole mitte ainult vaesed riigid, vaid ka rikkaid riike on ja kakskümmend, viiskümmend kaks miljonit inimest on põgenemas liikvel milliseid on võimalusi äh, ka Aafrikas endas, äh, kui me vaatame, kui suured on need humanitaarkatastroofid, võimaldada inimestele kohti, kus olla, et liikmesriigid ja Euroopa Liit äh, panustaks sellesse, jah, aga ka, et Aafrika enda riigid pakuksid oma kodanikele ja teistest riikidest põgenenud kodanikule võimaluse seal olla. okei muy rápidamente, eh, primer lugar, eh, bueno, primero es, es un estudio en. aitäh. esiteks, see uurimus on veel praegu pooleli ning enne tänast koosolekut meil olid äh, arutelud teie kolleegidega selle kohta, kuidas tagada paremat koordineerimist ja kuidas teha paremat koostööd äh, Euroopa Liidus äh, DEFCO ja siseasjade peadirektiivi vahel, sest siin on kaks erinevast lähenemist kasutusel, noh, selles mõttes, kuidas nad oma tööd teevad ja sellest me mainisime ka see, seda meie uurimuses. väljakutsed on see, kuidas panna paika erinevad eesmärgid äh, arenguriikides, lõunapoolsetes riikides ja teiseks, kuidas meie sisserändepoliitika eesmärke Euroopa Liidus täita noored inimesed kõigepealt. kõigepealt kaheksakümmend protsenti sisserändajatest on kaheksateistkümne kuni kolmekümne aastased. nii et eh, ilmselgelt on see väga oluline sihtrühm. ma leian, et meil on siin väga palju praktilisi teemasid, Euroopa sisserändepoliitika agenda ei näe ette eh, mingisugust sisserände arengut eh, me käsitleme seda kui Euroopa-sisese keskse küsimusena ning ähm, see seaduslik sisseränne, seda me üldse ei käsitle, me ei käsitle arengut, me ei käsitle laiemat konteksti, mis on tegelikult sisserändega otseselt seotud. Te küsisite Maroko kohta rahvusvahelise koostöö rahastust eh, valitsustepoolne tasku eh, pistmine on suur probleem. Ukraina ja Maroko on kaks riiki, kus minevikus on olnud eh, eelarvetoetusprogramme, need on olnud väga piiratud ja need katkestati, need ei läinud edasi, nii et praegusel hetkel ka piirikontrolli programmides, mida Euroopa Liit rahastab Marokos, Lääne-Sahara piiri kontrollimine, no siin, siin seda riski praegusel hetkel ei ole, minevikus see võib-olla oli, aga praegu ei ole võimalik need rahasid kõrvale panna. kaks äh, viimast küsimust lõuna,. lõuna-lõuna immigratsioon. Euroopa Liit on paar kuud tagasi näidanud väg-, Saudi Araabia on saatnud üle tuhande sisserändaja tagasi ning Euroopa Liit oli siis ainukene, kes tegutsema hakkas ja nende etioopialastega tegeles ja aitas neid Etioopias nii palju, kui nad suu-, nii palju, kui suut-, suudeti. Euroopa Liit teeb koostööd äh, mitte ainult äh, lõuna-põhjasuunalise sisserändega, vaid üritame ka lõuna-lõuna rändevoogusid paremini hallata, see on äärmiselt oluline. ja me ei tohiks seda silmist lasta oma läbirääkimiste käigus Euroopa sisserände agenda puhul. küsimus Aafrika kohta, et on vaeseid ja rikkaid riike seal aga rikkaimad riigid äh, on siiski äh, rände äh, lähtekohad, Nigeeria näiteks, Lõuna-Aafrika võib-olla mitte. me ei leia, et siin on mingit poliitilist tahet nendes riikides probleemidega tegeleda. ega ole ka Euroopa Liidus poliitilist tahet pakkuda välja äh, mingisuguseid globaalseid pakette, mis oleksid äh, äh, stiimuliks probleemide käsitlemisel. meil on minevikus selliseid pakette olnud Marokos, nad on võtnud vastu varjupaigapoliitika ja vastavad poliitikad, mis on äh, asjale kaasa aidanud. aga meil on praegu Aafrika rikkamates riikides puudu poliitilisest tahtest ja puudu on ka Euroopa Liidust Eh, Euroopa Liidus me ei paku välja piisavaid eh, ligitõmbavaid eh, pakette. Two comments to some of the questions. vastused mõnedele küsimustele, mis puudutavad Te küsisite, et poliitilise olukorra mõistmisest jääb praegu puudu ma arvan, et see on seotud ka selle küsimusega, mida nimetas juba mu kolleeg, et loomulikult komisjonis on sisekoordineerimine vajalik, samuti Euroopa Välisteenistuse komisjoni vaheline koostöö praegu on puudulik ning Euroopa Liidu delegatsioonid peavad tegema tööd kolmandates riikides. vastutavad ametnikud on ümber kasut-, ümber juba suunatud teatud riikidesse, lahendamaks rändeküsimusi aga ma arvan, et see ongi ilmselt võtmeküsimus aga meil on kindlasti erinev visioon selle kohta, kellel on tehnilised teadmised, kellel on poliitiline visioon selleks, et äh, strateegia kokku panna, aga mõlemad on vajalikud. mis puudutab äh, legaalseid võimalusi äh, kaitset saada riikide, inimestele, kes tulevad nendest riikidest, nii palju kui ma tean, siis kõikidel liikmesriikidel on olnud äh, võimalus saada kolmandatest riikidest kaitset. isegi Šveits on muutnud oma seadused inimestele väljaspoolt Euroopa Liitu ning samad probleemid tegelikult on akuutsed, mis puudutavad praegu puutulikke õiguslikke teid pidi Eh, siis eh, integreeritud poliitika kohta mina arvan, et eh, väga üllatav on see, sest palju instrumente on selleks, et sisekoordinatsiooni suurendada. samas praktikas me näeme, et partnerlus võimaldab kolmandates riikides sisekoordinatsioone, nii et ministrite kolmandates riikides koordineerivad juba liikmesriikidega koos mobiilsuspartnerluse teemal. loodetavasti see avaldab sama mõju ka liikmesriikidega, aga peaks olema mehhanism, mis annaks teada meile sellest, mida liikmesriigid teevad kahepoolselt, isegi kui see on äh, rahvuslikus pädevuses. ja võiks olla selline mehhanism, mis aitaks äh, koordineerimistegevust Euroopa Liidus, aga tagaks ka erinevate ministrite vahelist, ministeeriumite vahelist koordinatsiooni samas liikmesriigis. nii palju siis sellest, suur tänu mulle sõna andmast. I have to say thank you. ma pean ütlema teile aitäh, sest meil on viimane ettekanne, härra Martin tahab seda ette kanda ja kui järgmise kümne minuti jooksul me seda ei kuule, siis me seda ei kuulegi, sellepärast et tõlgid lähevad ära, ütleb esinaine. nii palju siis sellest, suur tänu teile. teen väga lühidalt, siin puhul on see uuring väga, väga edasi jõudnud tasemel. tegemist on raportiga äh, koos äh, poliitikakeskusega, kus ma olen Eh, professor, kuus teadlast on töötanud selle kallal, eh, kaks majandusteadlast, kaks juristi sealhulgas. ja eh, see annaks võib-olla sisu sellele täielikule rändeprobleemi lahendamisele, millest te rääkisite, legaalse migratsiooni suhtes Euroopas on paradoks selles, et vajadus on majandusmigrantide järgi ja samas Äh, puudulikud on õiguslikud instrumendid, mis võimaldaksid neid äh, tuua legaalselt Euroopa Liitu. Äh, see on meie raporti struktuur, kuus osa, kuus küsimust, teen ühe kiire kommentaari iga sektsiooni kohta, nii et läheb ladusalt. esiteks, miks on vaja töötajate migratsiooni õigusakte Euroopa Liidus, sellepärast et see on vajalik, et tagada Euroopa Liidus vaba liikumist, vaba liikumist ei saa olla, kui ei ole ühtset äh, mingisugust tööhõivepoliitikat, ei ole ühtset tööturgu ja ei ole ka töö äh, jõu liikumise poliitikat ühtset, sest muidu jääb äh, majandusalas äh, igasugustest äh, funktsioonidest puudu. teiseks, mis on ka toodud ära raportis, raportis. teine osa, mis on puudused, mis tööturul on Euroopas ja mis on prognoos tööjõuvajaduste kohta tulevikus, me oleme vaadanud üle äh, Äh, olemasolevad allikad ja raporti vastus ja kiire vastus on, et jah, täna on Euroopal vaja äh, ka töömigrante, aga äh, tegelikult vastupidiselt olemasolevale narratiivile on pigem vaja madalama kvalifikatsiooniga inimesi, mitte kõrgkvalifitseeritud migrante muidugi vajadused on erinevad, sellepärast et praegu äh, Austraalial ja Saksamaal näiteks on vaja rohkem äh, ja jõukamatel riikidel on vaja rohkem sisserännanuid, äh, kriisiriikidel aga vähem. ja infoks lihtsalt kakskümmend kitsaskohta, mida Euroopa Euroopas äh, vaja on, kaheksa on kõrgkvalifitseeritud ja äh, kuus äh, keskmise kvalifikatsiooniga, nii et madalama kvalifikatsiooniga inimesi on samuti vaja. kolmas osa, mis on, puudutab tööjõu migratsiooni Euroopa Liitu, siis me oleme siin kategooriate kohaselt vaadanud äh, kõigepealt kõrgkvalifitseeritud migrante ja siis ettevõtete siseseid ümbersiir-, ümbersuundamisi, suunamisi hooajatöötajatele, oleme vaadanud siin ka äh, tudengeid, erinevaid instrumente kasutatakse vähe, äh, tegelikult äh, kõik mõjuhinnangud näitavad, et need oleksid ohtlikud äh, rändevoogudele Euroopa Liidus ja see on osaks, osa lihtsalt sellepärast, et väga palju jäetakse võimalust liikmesriikidele rakendamisse võimalusi leida. nii et äh, siin oleks äh, võimalus äh, ehk et Euroopa Komisjon saaks üleilmse kõikehõlmava lahenduse või ettepaneku teha, kuidas suunata üleilmset rännet edasi, nende poliitikate mõju on väga väike, sellepärast et nad on killustatud äh, ja nad ei mõjuta väga äh, rändevooge seetõttu. aga need tuvastavad äh, võtmeprobleeme, et need poliitikad ei aita integreerida äh, Äh, majandusmigrante, kes juba on siin, äh, ei aita integreerida asüülitaotlejaid, pagulasi, tudengeid ja nende pereliikmeid, kes on juba äh, tulnud siia perede taasliitmise klauslite järgi. nii et puudub selline kõikehõlmav lahendus ja lähenemine Euroopa Liidu töö migrantidele Äh, viimane küsimus siis, äh, kas äh, õigusaktid praegu vastavad tööjõu liikumise vajadustele migrantide suhtes, vastus on ei. Euroopa Liidu kodanike, Euroopa Liidu sisene ränne ei ole üldse kuidagi seotud praegu välise rändega ainuke pikaajaline lähenemine, mis puudutab Euroopa Liidu äh, migratsioonitegevuskava, on äh, sisenemispunktide süsteem, see ei ole sobiv ja ei vasta praegu äh, Euroopa Liidu tööturu vajadustele ning ei vasta nendele vajadustele, mida me tuvastasime. Euroopa migratsioonitegevuskava on väga suurepärane võimalus tegelikult arutada kõiki neid teemasid ja kuues osa me püüame tuvastada kaheksateist uut õiguslikku võimalust tulla Euroopa Liitu ning vaadata üle eh, Euroopa tööturule kaasamise eh, võimalusi ning poliitiline ja majanduslik teostatavus siin on äh, kuus äh, funktsiooni nendel väljakutsetel. esiteks, äh, et nõudlus ja pakkumine läheksid kokku, teiseks olemasoleva tööjõu optimeerimine, näiteks töötajate taasliitmine, pagulased, tudengid, edasi sisenemisvõimaluste avamine püüame, et lihtsalt eh, eelmise uuringuga see otsad kokku viia. Eh, töötajate migra-, töömigratsioonipoliitika võiks olla seotud eh, meie partnerriikidega, ka Euroopa Liidu naabruses ning edasi vaadata üle toetusstruktuurid. liikmesriikides ei ole praegu selles vallas õigusaktide järel meetmeid võetud ja loomulikult on vajalik konsultatsioon kolmandate osapooltega. tegite seda suurepäraselt, kui kolleegid saavad võimaluse ühe küsimuse esitada, ütleb esinaine, siis palun tehke nüüd seda ja hästi lühidalt, härra Juurek, palun. suur tänu. lühidalt. millest me siin siis üldse räägime? viis aastat tagasi suur rühm Euroopa Liidu liikmesriike, äh, neile piirati äh, võimalus õiguslikult töötada teisel, teises Euroopa Liidu liikmesriigis. meil on suured äh, migratsioonivood ja sise, Euroopa Liidu sisemiselt ja väliselt viissada tuhat Portugali kodanikku on läinud ära oma koduriigist, ütles proua Gomes hiljuti kui me vaatame väljarännet Leedust või Bulgaariast, siis see on kümme protsenti, üle kümne protsendi kodanikust, kodanikest olnud ja need inimeste liikumised tekitavad eh, praegu reaktsioone erinevates riikides, näiteks Ühendkuningriigis, nii et kuidas te saate võrrelda seda kõike välismigratsiooniga, sellepärast et eh, see tähendab solidaarsust Euroopa Liidu kodanike suhtes humanitaarabi ei ole sama, mis äh, tööjõu migratsioon annab. lihtsalt, et äh, öelda, nelisada kaheksakümmend tuhat äh, lahkunud portugaallast on enamasti kvalifitseerunud inimesed kõrge kvalifikatsiooniga, nii et nad ilmselt immigrante kategooriasse ei, ei satu, vaid nad on ekspatid aga miks nad ära lähevad, sellepärast et äh, nende koduriigis ei ole tööd, on kriis äh, ja nad äh, tahaksid elada Portugalis, ma kinnitan teile seda. aga samal ajal on olnud väga palju väljarännanuid, sellepärast et ka Portugal on tegelikult väga palju sisserännanuid võtnud vastu Ukrainast näiteks, Moldovast ja paljudest teistest riikidest ja äh, Brasiiliast ja Aafrikast ja need inimesed muidugi läksid esimesena ära kriisi tõttu. ja nüüd on kohti, mis on väga harva asustusega ning nad vajavad inimesi, see on, probleem on tõsine, meil on vaja äh, sisserännanuid, meil on väga-väga neid vaja ja on naeruväärne, et meie valitsused sellest aru ei saa ja kui nad saavad äh, aru, siis äh, nad ei tee endast kõike võimalikku, et inimesed saaksid ohutult tulla. esinaine, lühidalt ütlen, et Portugali eh, medõdesid on väga hinnatud Ühendkuningriigis, sest nende eh, õpp, väljaõpe on väga hea. minu enda kogemus, annan teile lühikese võimaluse vastata. Eh, lühidalt, kui me räägime siin legaalsest rändest, siis räägime ikkagi Euroopa Liidu äh, riikide äh, huvidest, me ei räägi koostööst või solidaarsusest, vaid me räägime äh, sellest, et vastata Euroopa Liidu tööturu vajadustele. selge, poliitiliselt on see teema väga tundlik, me teame seda. meie kohustus teadlastena ja uurijatena on siin tagada, et korralikku informatsiooni, õiget informatsiooni jagatakse ning see on poliitika loomise aluseks. siiani ei ole see juhtunud. selles kontekstis vastates eh, sinu küsi-, teie küsimustele, üks eh, põhiline järeldus sellest uuringust on see, et me peame leidma võimalused eh, siduda kokku Euroopa Liidu tööturu rände ning rahvusvahelise legaalse rände, aga see on meile, tundub samasugune võib-olla, samad probleemid, aga äh, üldiselt majandusaspektist ei ole vahet, kas inimesed tulevad Portugalist, Saksamaalt või Marokost. Äh, vaja on ettevõtjatel äh, tõhusaid töötajaid, kes legaalselt võivad riigis viibida ja see on minu arust kõige suurem väljakutse. esiteks suur tänu äh, Te võidate küll auhinna nüüd äh, väga korralikult formuleeritud äh, ja täpse informatsiooni eest kiiresti edastatult ka. ja loomulikult äh, tõlgid saavad ka siis kõige kiiremat tõlke teha päevas, ütleb esinaine, suur aitäh teile, muud küsimused ka päevakorras, kui kellelgi on siin mingisugune soov enne suvepuhkust, siis nüüd on viimane võimalus öelda midagi, aga muidu soovin kõigile head suvepuhkust, loodan, et te tulete kõik puhanud tagasi, kolmandal septembril kohtume siin jälle kell üheksa. soovin kõigile, et te tulete eh, jõuvarult taastuna ja julgelt tagasi Brüsselisse, aitäh! Gut.